Kolleginnen und Kollegen, ich darf die austatud äh, kolleegid, avan käesolevaga koosoleku. ma jätaksin siinkohal vahele esimehe teadaanded. tahan äh, toonitada vaid seda, et me kõik rõõmustame Belgradi ja Pristina vahel sõlmitud äh, kokkuleppe üle ja loodetavasti mõlemate riikide parlamendid ka toetavad seda kokkulepet. homme üritame selle teemaga oma komisjoni koosolekul päevakorda võtta, sellepärast et see on üks äh, olulisemaid äh, samme edasi Lääne-Balkani piirkonna arengutes Läheme nüüd edasi äh, päevakorrapunkti number kolm juurde, koosolekute protokollide kinnitamine, kas keegi on vastu, kas keegi on üldse lugenud? ei ole, siis äh, on kinnitatud, tähendab, keegi ei ole vastu. edasi, järgmine päevakorrapunkt. meil on arvamuste vahetus äh, Saudi Araabia justiitsministri Mohammed al-Isaga teemal kohtusüsteemi reformid Saudi Araabias. meil saab olema sel teemal äh, kindlasti väga huvitav arutelu, tegemist on äh, ääretult olulise küsimusega iseenesest ja arvestades ka seda, millist rolli Saudi Araabia oma piirkonnas mängib. me teame, et äh, Saudi Araabial on oluline poliitiline roll mängida koos teiste Pärsia lahe riikidega ja me teame, et äh, Saudi Araabia mängib olulist rolli ka lahenduste leidmisel Egiptuses ja Süürias. praegu äh, on äh, plaanis šaria õigust kodifitseerida samas äh, erinevad nägemused sellest ja kolkonnad on erinevad, nii et oleks huvitav äh, kuulda, kuidas see kodifitseerimine välja peaks nägema. lisaks on meil loomulikult küsimusi, mis on äh, seotud surmanuhtluse ja muuga, aga surmanuhtlus loomulikult ei ole probleem, mis oleks seotud islamiõigusega, vaid meie sooviksime rääkida sellest, kuivõrd oleks võimalik äh, ühitada religioosne õigus ja riigiõigus ja tagada nende koostoimimine. ja palun, teil on sõna, härra minister. بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد Äh, jumala nimel, mul on väga hea meel olla siin äh, koos teiega täna. mulle tundub, et äh, tänane koosolek ühendab meid ja näitab meie koostööd, koostööd, mis on Araabia, Saudi Araabia kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel ja ühiselt äh, käsitleme me siis täna Saudi Araabia kohtusüsteemi reformi. tegemist on teemaga, mis on äärmiselt oluline. ja seetõttu oleks paslik mainida, et äh, Saudi Araabia, Araabia kohtusüsteem et Saudi Araabia kohtusüsteemi puhul on otsustatud, et vaja on uut seadust, mis äh, reguleeriks äh, kohtusüsteemi ja mis äh, suurendaks kohtusüsteemi sõltumatust. ja annaks kohtusüsteemile kõik võimalused olla neutraalsem ja sõltumatum. uus äh, seadus, mis siis äh, reguleerib kohtusüsteemi sellega on läbi viidud äh, paljude sätete väga laiaulatuslik reform see tugineb kõige moodsamatele põhimõtetele, mis annavad äh, kohtusüsteemile rohkem neutraalsust ja sõltumatust ning ette on nähtud sätted, mis kinnitavad põhimõtteid, et äh, kohtuistungid on avalikud, äh, see võimaldab kõigil kodanikel ja ka meediakanalite esindajatel, ükskõik kas tegemist on siis siseriiklike või välismaiste meediakanalitega, kohtuistungeid jälgida, kohtuistungitele kohale tulla, jälgida menetlust ja seda ilma igasuguste erandite või reservatsioonideta meie jaoks on äh, kohtusüsteem läbipaistev ja kõigile avalik. Saudi Araabia meediakanalid eelkõige edastavad äh, istungeid, äh, kohtukõnesid ja teevad seda täiesti erapooletult ja objektiivselt Saudi Araabia kohtusüsteemi poolt pakutavate garantiide osas võiksin veel mainida seadust, mis äh, reguleerib äh, tsiviilmenetlusi ja seadust, äh, mis, millega on, reguleeritakse siis kriminaalmenetlusi. Need kaks seadust tuginevad viimastele põhimõtetele äh, ja kõige muu, põhimõtetele, mis kehtivad ka kõigi mood-, kõige moodsamates ähm, riikides. ja meie õigusemõistmine on kooskõlas sellega, mis toimub ülejäänud maailmas ning ma ütlen veel seda, et meie üldine, üldised põhimõtted ja üldine filosoofia ei ole kuidagi vastuolus äh, sellega, mis äh, valitseb ülejäänud maailmas, äh, ükskõik, kas tegemist on siis tsiviilõiguse, kaubandus, äriõiguse või, või karistusõigusega ja kõige olulisem Saudi Araabias on, et et me ei tohi minna vastuolla, ollu mm, moslemi kanoonilise õigusega, šariaadiga ja šariaat siis on ülimuslik kõigi sätete üle. aga kohtunikul Äh, on äh, päris äh, suur otsustusõigus. nii et kohtulik, kohtunikul on õigus, tõlgendamisõigus, ta võib tugineda varasematele kohtuotsustele või ka omaenda tõlgendamisele. nii et meil on ka seadused, mis on koostatud seadusloojate poolt. Saudi Araabias ei ole meil erandkohtuid äh, või siis näiteks ka riigi julgeolekuga tegelevaid äh, tribunale. meil ei ole mingeid ainult äh, erakorralisi kohtuid, vaid äh, igaüks, kes soovib pöörduda kohtusse, võib seda teha täiesti vabalt ja pöörduda tava, tavakohtute poole. see väljendab seda, et me soovime tagada õigusemõistmise kõigile ja isegi kohtukulud katab riik, välja arvatud äh, juhul, kui tegemist äh, on äh, advokaatide kuludega. me oleme veendunud, et õiglusel ei ole hinda õigusemõistmine on riigi kohustus kõigi ees ja sellel ei ole mingit hinda, nii et riik kannab äh, siis kohtukulud äh, kõigi jaoks ja me oleme laiendanud ka õigusliku spetsialiseerumise põhimõtet. meil on äh, üld, erinevad äh, kohtud, äh, meil on äriõigustega, õigusega tegelevad kohtud, meil on äh, kriminaalkohtud, tööõiguse kohtud. ja õigus ei takista meil ka teist tüüpi kohtute loomist vastavalt vajadusele. <clears throat> loomulikult on meil olemas ka edasikaebamise tase ja meil on ka eraldi kojad selle jaoks ja meil on ka kõrgeim kohus, ülemkohus. ja meil on ka kõrgem halduskohus ja, ja meil on ka põhimõtteliselt konst-, asi, mis teie puhul on konstitutsioonikohus ja iseenesestmõistetav on see, et äh, Saudi Araabia äh, peab kinni kõigist äh, konventsioonidest, lepingutest, millega Saudi Araabia on ühinenud. meie kohtusüsteem austab ähm, ka vä-, välisriikide kohtute otsuseid ja kõiki vahekohtu otsuseid mida on vaja ellu viia Saudi Araabia kuningriigis. ja seda vastavalt äh, ka-, kahepoolsetele rahvusvahelistele vastastikustele äh, konventsioonidele. ja meie kohtud on andnud arvamusi ka erinevate kohtuotsuste elluviimise kohta, kui need kohtuotsused on mm, teinud välisriikide kohtud ja meie kohtusüsteem põhineb äh, arvamuse vabaduse austamisel ja ka inimõiguste austamisel. arvamuse vabadus äh, meie jaoks äh, selle puhul tuleb vahet teha vabadusel ja kaosel, korratusel. et äh, kaose ja vabaduse vahel on äh, vahe ja see ei tähenda, et me laseme tegutseda kõigil, kes soovivad avalikku korda rikkuda või avalikkust häirida sõnumitega, mis ei vasta tõele, nii et igalühel on õigus äh, sõna võtta, arvamust avaldada tingimusel, et see ei, et ta ei takista sellega teiste vabadust ja et see, et ta ei riku ühiskondlikku korda, avalikku korda. paljud äh, meie kohtunud on äh, teinud palju otsusi ja avaldanud arvamust, äh, juhindudes neist põhimõtetest. ja nagu ma ütlesin, me järgime välisriikide vahekohtute otsuseid ja meie kohtud ei sekku sisuliselt asjadesse, kui sisuliselt ei ole äh, asi vastuolus meie riigi toimimise põhimõtetega, ainsad meie kohtute äh, võimalused äh, on seotud üksnes vormivigadega või vormiliste eksimustega meie kohtusüsteem austab ka inimõigusi. meil on vastu võetud palju raporteid, mille on koostanud vabaühendused, nii siseriiklikud vabaühendused kui, kui rahvusvahelised vabaühendused ja selleks, et jõustada läbipaistvuse põhimõtet, millest ma teile just rääkisin, oleme me ette näinud äh, ka süsteemi, mis toetab vabaühendusi ja mida juhib äh, siseriiklik äh, läbipaistvuse ja amet ja mis toetab kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi vabaühendusi, mis meil tegu-, tegutsevad ja teeb tihedat koostööd kohalike rahvusvaheliste vabaühendustega. ma ei soovi sellest teemast rohkem rääkida, aga ma arvan, et te olete saanud üldise ülevaate olukorrast Saudi Araabias ja ma olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. Herzlichen Dank, Herr Minister suur tänu, härra minister, selle sissejuhatuse eest. ma tahaksin tervitada siin ka Karl-Heinz Florensi külastajate gruppi ilmselt Alam-Saksimaalt. kas on sõnavõtusoove? esimesena annan sõna proua Lohpiilerile, kes on inimõiguste alakomisjoni esinaine aitäh, ähm, esimees ning ma tahaksin tänada ka Muhamed Al-Lisat, et ta siia parlamendi tuli. homme me räägime ka Saudi Araabia inimõiguste programmidest täpsemalt, nii et seega ma praegu keskendun ainult kahele punktile. ennekõike Saudi Araabia peab ähm, tulema välja juulis uue äh, aruandega Euroopa, äh, vabandust, äh, ÜRO inimõiguste komisjonile ning see kõik on seotud ka minu küsimusega, sest äh, Saudi Araabia on üks ain-, vähestest äh, äh, Araabia riikidest, mis ei ole siis inimõigeste konventsioonist täielikult kinni pidanud, ei ole ühinenud sellega ning selles kontekstis äh, kui nüüd teie valitsuses toimuvad edasised arutelud, et arendada, areneda välja selline suunis, et jõuda siis ka ratifitseerimiseni. Teie va-, valitsus on juba mitmeid ÜRO konventsioone ratifitseerinud, nagu näiteks piinamise vastane ja naiste diskrimineerimise vastane eh, konventsioon, kuid teil on siin ka väga palju reservatsioone ning eh, samasugune küsimus, kas te olete olete need reservatsioonid valmis ka tagasi võtma ning teine küsimus puudutab surmanuhtlust. nagu te teate, siis Euroopa Liidu seisukoht on väga selge, surmanuhtlus tuleks tühistada ning ähm, Saudi Araabias on mitmeid kuritegusid, millega karistatakse surmanuhtlusega, nagu näiteks narkokuriteod ning äh, muud ähm, ning viimastel aastatel me oleme näinud, et väga palju on ka neid surmanuhtlusi täide viidud. Euroopa Liidu poliitika esimese sammuna kutsub üles moratooriumile selleks, et tühistada surmanuhtlus ning ÜRO soovitused on äh, Saudi Araabias äh, äh, kinnitatud, vastu võetud, et vaadata üle surmanuhtlusega seotud küsimused ning samuti ka ihunuhtlusega seotud küsimused. oleks äärmiselt huvitav teada, kuhu te olete praegusel juhul jõudnud ähm, surmanuhtluse rakendamise piiramisega? proua Kumes, palun. tervitan ähm, Ehm, lugupeetud ministrit, et ta siia tuli ja tänan, et ta tuli rääkima nendest teemadest. mul on väga palju küsimusi, on seotud sel-, inimõiguste küsimustega ning ehm, inimeste vabadusega ning ehm, kuidas õigust rakendatakse teie riigis tuhanded naised ja lapsed on välja astunud selle eest, et nad saaksid kohtuda oma meeste või isadega, keda äh, veetakse kinni terrorismis kahtlus, äh, kuritegudes kahtlustatavana. kas äh, ka Twitteri, mida kasutatakse Saudi Araabias väga sagedasti, kas selle piiramine on samuti olnud teil arutluse all? Te olete väga äh, pühendunud sellele, et ähm, kohtusüsteemi äh, reformida Saudi Araabias, naiskohtunikud, naisjuristid, äh, nende küsimus, te olete toetanud nende esiletekkimist. ning Saudi Araabia on ähm, mõne koha pealt positiivse näitena, mina tulin just Liibüast ning ning seal on mitmeid rühmitusi, keda toetatakse Saudi Araabiast äh, ning need rühmitused avaldavad suurt survet naistele, kes äh, olid väga aktiivsed ähm, Araabia kevade ähm, ajal. ning mina tahaksin küsida, kas te möönate seda, et teie riigil on roll mängida selles küsimuses ka Süüria puhul on tekkinud äh, Süüria puhul on tekkinud see võimalus, et ähm, teie riik on andnud äh, äh, raha või relvi mitmetele rühmitustele, mis on seotud otseselt või kaudselt Al-Qaidaga. mis on teie seisukoht selles ning äh, kuidas te näete praegust olukorda Bahreinis sest, sest seitsekümmend protsenti rahvastikust ei ole rahul praeguse olukorraga, te olete ka välisriikide ajakirjanik eh, riigist, eh, Bahreinist on välja saadetud, need olid siis minu küsimused. aitäh, ka mina olen täiesti nõus sellega, mis minu eelkõnelejad juba ütlesid, olen nõus nende tähelepanekutega ning jagan ka nende küsimusi seal oli teil väga julge otsus tulla siia ja rääkida oma riigi kohtusüsteemi reformidest, kuid äh, mulle tundub, et sellele vaatamata praegune moderniseerimine on selline protsess, mis peab äh, baseeruma priori-, prioriteetidel. justiitssüsteem baseerub šariaadil, nii palju kui mina nüüd aru sain, ning me teame, et šariaadi siis seadused ei äh, käi kõikide inimgruppide kohta, äh, kohta täpselt samamoodi. on, te olete alla kirjutanud mitmed konventsioonid, kuid ei ole neid ratifitseerinud, neid mainiti siin, näiteks teil on olemas veel ähm, surmanuhtlus ning mina tahaksin küsida härra ministrilt, äh, miks õigussüsteem ei miks on, ei ole siis sellist õigussüsteemi või mingit sätteid äh, ne, ka nende riikide, nende kodanike jaoks, kes siis ei järgi šariaadi seadusi? kui me põhiküsimusi lahenda ei saa, me ka teistes valdkondades ähm, edasi minna. üks küsimus on kohtunike sõltumatus ning äh, seetõttu teie riigi kõikidele kodanikele peaks olema ju garanteeritud kohtunike erapooletu otsus, aitäh. Mr President, Mr Minister, first of all thank you for suur tänu, esimees, suur tänu, härra minister, et äh, tulite siia meie komisjoni ja et te pöördute meie poole teemal mis on äh, meie kõigi jaoks ülioluline. eelmised kõnelejad juba mainisid mõningaid teemasid ja mina omalt poolt äh, tahaksin äh, keskenduda naiste rollile Saudi ühiskonnas. tahaksin rääkida sellest, äh, kuidas naisi kohtleb teie justiitssüsteem oleme täheldanud äh, aeglast äh, edasiminekut, aga siiski edasiminekut selles vallas ja ma tahaksin teada, milline on teie arvamus äh, tuleviku arengute kohta. ja kui tohib, siis tahaksin tähelepanu juhtida ÜRO raportile mille olid koostanud araabia intellektuaalid ja arvamusliidrid ja selles raportis nad järeldasid, et üks põhilisi äh, põhjuseid äh, aeglasele edasiminekule Araabia ühiskondades ja see oli enne Araabia kevadet, seisneb selles, et äh, naised ehk siis pool elanikkonnast on äh, ühiskondlikust elust äh, kõrvale tõrjutud. sotsioloog äh, Levi Strauss, kes sai hiljuti saja ühe aastaseks, samuti juhtis tähelepanu sellele, et nendes ühiskondades kus naised on avalikust elust kõrvale jäetud, on ka areng aeglasem. nii et tahaksin kuulda teie arvamust selles küsimuses. وسأكون سعيدا بالإجابة عليها lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan teid teie küsimuste eest ja mul on hea meel anda teile äh, vastuseid. mis puudutab äh, kahte konventsiooni, mida mainiti, siis äh, Saudi Araabia kuningriik lähtub oma siseriiklikust õigusest ja nendest konventsioonidest, millega me oleme liitunud ja me üritame ellu viia äh, nende kahe konventsiooni äh, võimalikult paljusid sätteid, ma olen äh, võtnud teadmiseks, et me oleme liitunud väga paljude konventsioonidega ja ma tean, et enamus äh, enamusi nendest, nende konventsioonide sätetest me täidame, tõsi on, et on reservatsioone mõningate sätete osas, kõigil riikidel on selline õigus, see on osa eh, rahvusvahelisest õigusest, et meil on eh, õigus omada reservatsioone mõningate sätete suhtes. ja on ka Euroopa riike, kes eh, on samuti mõningate nende konventsioonide või või lepingute suhtes reservatsioone säilitanud. ja meie soovime samuti kasutada seda reservatsiooni omamise õigust, aga ma võin teile kinnitada, et enamus, ma rõhutan, enamus, enamust sätteid me kohaldame Saudi Araabia kuningriigis. kui nende rahvusvaheliste konventsioonide puhul on konkreetseid äh, näiteid reservatsioonidest, mis äh, takistavad, äh, kes, mis tekitavad probleeme teie esindajatele siin, siis ma võin talle eraviisiliselt selgitada, millised on põhjused, aga ma võin teile kinnitada, et kõik need reservatsioonid tuginevad äärmiselt objektiivsetele põhjustele mis puudutab äh, nüüd piinamisvastast konventsiooni, ja mis puudutab äh, naiste diskrimineerimise äh, konven-, vastast konventsiooni, siis me oleme ratifitseerinud need konventsioonid, meil on reservatsioonid sätete puhul, mis on vastuolus äh, meie põhiseadusliku õigusega, see on meie õigus, kõigil riikidel on see õigus ning ma võin teile öelda, et äh, need põhimõtted on Ühendkuningriigi äh, põhiseadusliku õiguse lahutamatuks osaks ning ma ei usu, et need reservatsioonid põhjustaksid probleeme Saudi Araabia naistele ning ma tahaksin teile selgitada seda, mida ma just ütlesin. mis puudutab äh, surmanuhtlust, siis president just ütles, et äh, Saudi Araabia ei ole ainus äh, riik, mis seda karistusviisi kasutab, neid riike on veel sada ja on väga palju erinevaid filosoofiaid, mis on seotud, filosoofilisi käsitlusi, mis on seotud surmanuhtlusega. kui tegemist on selle küsimusega, siis meil on õigus kohaldada terve mõistuse põhimõtteid ja mitte pidada äh, Äh, kuriteo aut-, ja mitte olla äh, kuriteo äh, toimepanija suhtes leebemad ja kui ohvri suhtes. et tegemist on väga e-, erandlike ja väga harvade juhtudega, kui ainult, surmanuhtlust kohaldatakse ainult siis, kui äh, kuriteo asjaolud on tõesti väga rasked, kui tegemist on ettekavatsetud äh, kuriteoga ja ja tõesti peavad olema väga äh, konkreetsed põhjused ning seda äh, Äh, surmanõhtust kohaldatakse väga äh, harva ning on olnud ka äh, õigusteadlasi, kes arvavad, et surmanuhtluse kohaldamine on õige ja kuna rahvusvaheliselt ei ole surmanuhtluse osas üksmeelt, siis on surmanuhtluse kasutamine täiesti legitiimne ning need inimesed, kelle suhtes on toime pandud surmanuhtlus eelnevate aastat, aastat saja, sadade jooksul Euroopas et ke-, mis siis nende puhul, millega siis nende puhul tegemist on, et me ei saa siin äh, kasutada erinevaid lähenemisi ning inimesed, kes tapavad teisi rahu ajal, kes mõrvavad teisi rahu ajal, kui see, kes mõrvab, kui teda ei tapeta, siis äh, millisest õiglusest äh, me räägime? loomulikult tuleb siin eristada külmaverelist tapmist äh, rahuajal või siis mõrva või või, või sur-, või sõja ajal toimunud, toimunud tapmisi? Äh, ning nüüd teine küsimus. Te rääkisite naiste ja laste õigustest ja naiste ja laste meeleavaldustest. mina räägin ainult oma tööst justiitsministrina ja ma olen äh, saanud teada, et enamus nendest isikutest, kes osalesid nendel meeleavaldustel, et nende puhul oli tegemist naistega, kelle abikaasa, abikaasat süüdistati terrorismis ehk äh, tegemist oli isikutega, kes olid osalenud terroristlikes rünnakutes Saudi Araabia või siis välisriikide kodanike suhtes. ja siin ei tohi lähtuda nüüd äh, emotsioonidest või südamest, vaid tuleb äh, võtta vastutust ja minu vastutuseks on see, et ma pean äh, tagama nende inimeste julgeoleku, kes äh, elavad äh, Saudi Araabias või on Saudi Araabia kodanikud, need meeleavaldajad soovisid, et äh, me vabastaksime isikud, terroristid, kes on, kelle kohta on olemas kohtuotsus, kes on süüdi mõistetud ja see ei ole võimalik, te saate ju isegi aru see tähendab, et äh, me austame arvamusvabadust, me austame mm, seda, et igalühel on õigus seda vabadust kasutada. ja selles osas ei ole mingeid erandeid. nüüd äh, naiste rollist Saudi Araabia äh, kohtusüsteemis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 ja et ei piirduks ainult ainult eelarvamustega, naistel on õigus tegutseda advokaadina juba nelikümmend aastat ja mina isiklikult panin öö, oma allkirja öö, nende naiste naisadvokaatide kutsetunnistustele tollal ei olnud meil veel advokatuuri, nüüd on advokatuur see, kes annab mm, õiguse tegutseda advokaadina ja naised on äh, Saudi Araabia kohtusüsteemi lahutamatuks osaks. بالنسبة لقيام نظام المملكة العربية السعودية النظام القضائي على تحكيم الشريعة الإسلامية سعودي أرابيا kohtusüsteem põhineb siis äh, šariaadil, moslemi kanoonilisel õigusel. ma uskusin, et ma sain aru, et arvate, et äh, moslemi kanooniline õigus ei taga seda, et äh, erinevaid ühiskonnaliikmeid, erineva usutunnistusega ühiskonnaliikmeid ei kohelda võrdselt. mina äh, jälle ütlen, et äh, tegelikult on keelatud äh, igasugune inimeste vahel vahet tegemine, sõltumata sellest, milline on nende usutunnistus, rass, nahavärv, mitte ühtegi kohtuotsust, mida on teinud Saudi Araabia kohtud, ei ole tehtud äh, religioosse või etnilise või rassilise diskrimineerimise alusel, see on täiesti võimatu ja see on keelatud peamine põhimõte meie kohtusüsteemis on see, et äh, kõik äh, kodanikud ja residendid on äh, rangelt võrdselt ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et et on prob-, et väga vähe on probleeme moslemi kanoonilise õigusega. on äh, selliseid sätteid, mis on inspireeritud šariaadist, aga neid on tõesti väga vähe. ja on olemas ka kohtuniku otsustusõigus, mis, otsustusõigus on ka seadusandjal ja neil on õigus kaaluda öö, äh, ja tõlgendada õigust äh, vastavalt vajadusele. me oleme rääkinud juba siin äh, surmanuhtlusest ning nüüd räägiks edasi naiste eest ja naiste õigustest. Saudi Araabias äh, võtavad naised kohati ka juhtrolle äh, riigi äh, hierarhias äh, parlamendis, äh, Saudi parlamendis, Saudi Araabia parlamendis on äh, naised esindatud ja naiste osakaal on kakskümmend protsenti. kui me võrdleme seda olukorda näiteks Euroopa parlamentidega, siis ei saavuta võib-olla kunagi samasugust samasugust osakaalu, et Euroopas on vähe neid parlamente, kus oleks kakskümmend protsenti naisi, aga Saudi Araabias on parlamendis kakskümmend protsenti naisi. no ei, Saudi Araabias võivad naised olla advokaadid, nad võivad ennast kohtus kaitsta. teatan, et kõik on hullumajas, enam-vähem. ولذلك لإيماننا بأهمية دور المرأة في التنمية في المملكة العربية السعودية me oleme kindlalt veendunud, et naiste roll äh, Saudi Araabia ühiskonnas on äh, oluline ning seetõttu oleme me naiste küsimustele pööranud erilist tähelepanu, minevikus see nii ei olnud, ma möönan seda. aga nüüd oleme me kindlalt veendunud, et äh, naiste tegutsemine on äärmiselt vajalik selleks, et äh, või-, võimaldada riigil areneda ja kasvada. ning mis puudutab Twitterit, Facebooki, siis äh, vastavalt statistikale, mis ma olen saanud, tundub, et Saudi Araabia ühen-, kuningriik on, on üks suuremaid Twitteri kasutajaid ja meie jaoks on see äärmiselt oluline. ma arvan, et me, ma vastasin kõigile teie küsimustele, kui teil on veel küsimust, siis äh, vastan ka neile meeleldi. Excellency, we still have um, three of our colleagues who have asked. tänan. ja kolm äh, kolleegi soovivad sõna. kõigepealt äh, härra Atkins, ETSR fraktsioonist, palun minister, tere tulemast! mina olen Briti konservatiivide esindaja Euroopa Parlamendis ja nagu te teate, siis äh, meie riigid on sõbrad ja liitlased äh, mitmetes valdkondades. ja sõprade seltskonnas me võime ka olla omavahel ausad. ja mul on äh, siin mitmed äh, küsimused, mida ma soovin äh, küsida, aga viitan kohe ka sellele, et liitun eelkõnelejatega, kes äh, rääkisid naiste õigustest ja mind paneb tõesti imestama, et te olete ainus riik maailmas, kus naised ei tohi autot juhtida. kui ma niimoodi ütleksin oma naisele, siis ähm, see hästi ei lõpeks. nii, aga nüüd küsimuste juurde kas teie arvates äh, justiitsvabaduse puudumine on pigem seotud äh, šaria poolt pandud piirangutega, mitte administratiivsete piirangutega ehk äh, personalist tulenevate äh, miinustega. ja teiseks, kuidas te rakendate šariaati oma kodanike ja külaliste suhtes, kes ei ole moslemid? ja kolmandaks äh, millised äh, apellatsioonivõimalused on äh, kaevata usupolitsei äh, igapäevase tegevuse peale ja neljas küsimus mul puudutab Bahreini. ma olen väga huvitatud Lähis-Ida arengutest ja tundub, et Saudi Araabia nüüd äh, toetab Bahreini äh, senist kurssi, kuigi seal oleks vaja hoopis äh, olukorda teisiti parandada. härra Svensson, palun Rahvaparteist. suur tänu info eest, mis te meile andsite. minister, te ütlesite, et äh, kedagi ei äh, diskrimineerita ja te mainisite ka usuvabadust. mina esindan siin äh, Rootsit. ja Rootsi on meil esitatud palju mošeesid ja neid ehitatakse juurde. kas kristlased võiksid Saudi Araabias kiriku ehitada? kas te olete arvamusel, et ei ole mitte mingit diskrimineerimist, kui on teada tõsiasi, et Saudi Araabias ei saa oma usku vabalt äh, praktiseerida. siin ei sea piiranguid mitte põhiseadus, äh, sellepärast et äh, vastavalt ÜRO seadustele peab inimestel olema usuvabadus ja see on tihedalt äh, seotud ka sõnavabadusega, ajakirjandusvabadusega. härra Vaigel Alde nimel, palun. suur tänu, esimees. ma tahaksin äh, tänada ministrit äh, siia tulemast. meil on suurepärane võimalus vahetada arvamusi mitmetel olulistel teemadel ja meil on siin tegemist äh, harva esineva võimalusega kõneleda Saudi Araabia esindajaga, teades, et tegemist on väga olulise riigiga oma piirkonnas ja üldse maailmapoliitika maastikul. meile tekitavad äh, muret äh, mõningad küsimused ja ühele küsimusele te veel ei vastanud, mis juba esitati, nii et ma kordan selle üle. levivad kuulujutud ja mitte ainult et äh, mitmed ekstremistlikud organisatsioonid, nagu näiteks äh, Al-Qaeda, saavad äh, finantsabi erinevatelt allikatelt Saudi Araabias ja ma tahaksin kuulda, mis on teie kommentaarid seoses nende süüdistustega? kas teie valitsus tegeleb selle rahastamise peatamisega? ja teine küsimus mul puudutab äh, kodanikuühiskonna äh, mis puudutab siis kodanikuühiskonna organisatsioone. enamasti äh, sotsiaalmeediat, mida te ka mainisite, kasutavad noored. Teil on suhteliselt ähm, kirju justiitsmaastik, aga võib ka öelda, et teie õigustik äh, põhjustab palju probleeme kodanikuühiskonnale seoses äh, erinevate vabaduste piiramisega ja samuti piiratakse koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. kas siinkohal on ette näha liberaliseerimist? suur tänu, palun, minister, teil on võimalus vastata. آتي في البداية إلى موضوع esmalt äh, kui tulla nüüd tagasi esimese küsimuse juurde, naiste õiguste juurde siis te ütlesite, et teid üllatab see, et äh, Saudi Araabias ei tohi naised autot juhtida. ei ole mitte ühtegi põhiseaduslikku ega muidu õiguslikku teksti ega määrust Saudi Araabias, mis keelaks naistel äh, auto juhtimise. mina arvan, et äh, naised lihtsalt äh, hoiduvad autojuhtimisest, sest ne-, nad ei taha autot juhtida. tegemist on äh, mudeliga, mis meie kultuuris on levinud, et naised keelduvad midagi tegemast, kui nad ei soovi. meie ühiskond on niimoodi üles ehitatud, niimoodi on meie ühiskond arenenud, et naised keeldusid mõnda asja tegemast, aga meil ei ole ühtegi õiguslikku teksti, mis keelaks naistel autojuhtimise. aga ei ole ka ühtegi äh, teksti, mis äh, sunniks naisi autot juhtima. ning kui naised täna või homme kui enamus Saudi Araabia naisi ütleks, et nad tahavad homsest alates autot juhtida, siis mitte keegi ei keelaks neil seda tegemast. mitte ühtegi teksti ei ole olemas ei kanoonilises moslemi õiguses ega põhiseaduses ega äh, õig-, õigussüsteemis, mis keelaks naistel autojuhtimise tegemist, on lihtsalt meie kultuurilise eripära ja, ja traditsiooniga nagu naised ise soovisid, aga nad on lihtsalt soovinud, et nad mitte autot juhtida. بما أثير من ما قد يقال من تضييق الحريات القضائية ning teine küsimus, te ütlesite, et äh, on kehtestatud piirangud äh, vabadusele ja õigussüst-, kohtusüsteemi, kohtumõistmisele ligipääsule, mina ütlen, et vaba kohtu kohtunikud on vabad, mitte kellelgi ei ole õigust kohtumõistmisse sekkuda, on, meil on olemas seadus, mis re reguleerib õigusemõistmist, meil on ka äh, tsiviilmenetlusseadustik ja karistusmenetlusseadustik, mõlemad on avaldatud ja selge on see, et nii saudid kui mittesaudid, meediakanalite esindajad, kõigil on juurdepääs nendele õigusaktidele Nad võivad need edastada kõigile huvitatud isikutele, igaüks võib osaleda menetluses, võib äh, siseneda kohtusaali, kohtumaja, kohtud on meil avalikud ja üks äh, meie kohtusüsteemi põhimõtetest on see, et, et kohtuistungid on avalikud ja kogu menetlus on avalik ja läbipaistev ning ma kinnitan teile veel kord, et äh, meie kohtud ei tee vahet äh, saudidel ja mittesaudidel, moslemitel ja mittemoslemitel. üks meie kohtusüsteemi põhialuseid on see, et kohtumõistmine peab olema tagatud kõigile ilma igasuguse diskrimineerimiseta. kui teil on mõni konkreetne näide siin äh, või kuskil mujal, mis näitab, et tegemist on olnud diskrimineerimisega, siis ma oleksin äh, valmis teiega koos äh, seda läbi vaatama. aga mul jääb praegu mulje, et te tuginete eelarvamustele ja oma enda vaimupimedusele kui ma olen siin täna teie hulgas ja kui teid huvitab see istung, siis ma tean, et te olete huvitatud tõest ja sellest, mis meil tegelikult toimub. aga ma võin teile kinnitada, et ei ole mitte ühtegi konkreetset juhtumit, mis võiks kinnitada vastupidist. meie põhiseaduslik õiguslik arsenal kinnitab, äh, et see on tõsi, mis ma teile ütlesin, kui teil on vastupidiseid näiteid, siis loomulikult äh, me võime neid vaadata. Äh, aga niikaua, kuni te mulle seda ei ole tõestanud, niikaua ei ole see ka tõsi. ning mis puudutab meie toetust Bahreinile, ma palun, et te esitaksite selle küsimuse Saudi välisministrile, kui ta teie juurde visiidile tuleb see, mis mind minu ametikohal huvitab, on inimõigused, kohtusüsteemiga ja õigussüsteemiga seotud küsimused, aga nagu te teate, on äh, Pärsia lahe riikide vahel äh, ka üksteise toetamine, see lepingud ning vahel on vahe, äh, vaja selliseid kaitselepingute sätteid ka rakendada tingimusel, et need sätted ei ole vastuolus äh, vastavate riikide põhiseadusega ku..., ja mis puudutab äh, religioosset praktikat Saudi Araabias tänases maailmas on äh, üks miljard viissada miljonit äh, moslemit ja enamus, valdav enamus vastavalt äh, statistikale ja kõikvõimalikele et enamus moslemitest arvavad, et äh, Saudi Araabia on väga eriline koht. Äh, arvatakse, et Saudi Araabia on ainult moslemiriik aga ma küsin, et kas Vatikan oleks nõus sellega, äh, sellega, et äh, Vatikani ehitatakse äh, mošee. nii et tegemist on tõesti sellega, et mõni maailma piirkond on lihtsalt spetsialiseerunud ja, ja väga eripärane, aga mitte kellelgi ei ole keelatud äh, oma usk, oma usus elada. aga me ei soovi selliseid pühakodasid, mis ei oleks seotud moslemi usuga. nii et ülejäänud äh, moslemiriikides äh, on, äh, neil on õigus lubada seda, aga meil on äh, oma pan-islamistlik äh, filosoofia, meie arvame, et äh, Saudi Araabia on selline territoorium, kus, mis on pühendatud moslemi usule, me palume, et te oleksite, aktsepteeriksite seda nägemust, meil on õigus jätta see maa ainult selleks, et seal oma usku öö, praktiseerida, tegemist on äh, püha paigaga miljardi ja viiesaja miljoni moslemi jaoks. ja ülejäänud moslemiriikides äh, ei, ei ole mingeid probleeme sellega, et seal ei võiks ehitada pühakodasid, muid pühakodasid, aga mitte Saudi Araabias ma unustasin ära ühe küsimuse, mis mulle just esitati ja mis puudutas kuulujuttu, et ähm, et Saudi Araabia rahastab ähm, terroristlikke ja ekstremistlikke organisatsioone maailmas kümme aastat oleme võidelnud terrorismi vastu Saudi Araabias. ja ma ei usu, et äh, maailmas oleks riiki, mis oleks äh, terrorismi all kannatanud rohkem kui Saudi Araabia. kuidas äh, nendega siis on, et kas me tõesti rahastame inimesi, kes meile halba soovivad? see ei ole loogiline. kui te tahate tõesti teada, siis meil on olemas seadused, mis äh, reguleerivad välisriikide organisatsioonide rahastamist ning äh, seadusega on keelatud rahastada välisriigi organisatsiooni ilma loata ma isiklikult olen vaadanud läbi otsuseid isikute suhtes, mis, kes on rikkunud seda seadust ja kes on olnud segatud välismaiste organisatsioonide rahastamisse ning äh, ükskõik, kas tegemist on Saudi või mitte Saudiga, kui ta on segatud äh, luba, keelatud rahastamisse, siis äh, antakse ta kohtus alla. mulle tundub ka et kui maailmas on riike, kes võtavad vastu seadusi selleks, et võidelda terrorismiga, siis Need riigid on kindlasti teinud vähem terrorismivastase võitluse heaks kui Saudi Araabia. meie soov võidelda terrorismiga on väga selge, me ei anna kunagi järgi mitte kellelegi, kes toetab terrorismi, ükskõik kas äh, tegemist on riik, Saudi Araabiast või, või välismaalt pärit isikuga. ja ma võin teile kinnitada, et Saudi Araabia on teinud väga palju jõupingutusi ja on väga palju edasi arenenud äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise alal. viimastel aastatel on loodud väga palju äh, kodanikuühiskonna organisatsioone, kutsealaühendusi ja nii edasi. mitte miski ei takista Saudi Araabias he heategevusorganisatsioonide loomist, mittetulundusühingute loomist, sotsiaalsete ühiskondlike organisatsioonide loomist, ametiühingute loomist, millel on ka välissidemed, sellega ei ole mingeid probleeme. on olemas ka inimõiguste ühendusi, millel on äh, väga tihedad suhted ülejäänud organisatsioonidega maailmas. Your... aitäh, härra minister. ning äh, nüüd on veel paar küsimust tulnud, härra Püttering, palun. suur tänu, esimees. justiitsminister, vabandust, et ma alles nüüd äh, siia jõudsin, aga mis puudutab teie võt-, sõnavõtu äh, usuvabaduse teemal, siis ma tahaksin küll üht-teist ka öelda. Te ütlesite, et Vatikani ka ei ehitata mošeed. see tähendab äh, seda, et äh, kogu Saudi Araabia te kuulutate moslemi Vatikaniks. kui te Mekas või Medinas ei taha kristlikke kirikuid, siis sellest ma saan aru, aga et te kogu Saudi Araabia tahate kuulutada selliseks piirkonnaks, kus ei saa kirikuid ehitada, see minu arvates ei ole vastuvõetav. ja teine küsimus, kas äh, on õige, et Saudi Araabias kehtib seadus, et kui äh, moslem äh, taganeb oma usust, kui temast saab näiteks kristlane, et siis talle mõistetakse surmanuhtlus هل الفلسفة في المنع هي فلسفة مساحة أو فلسفة مبدأ هل منع إقامة مساجد أو جوامع في الفاتيكان هي فلسفة مب مساحة kas äh, asjakohane filosoofia, mis puudutab keelamist, äh, on seotud ainult äh, territooriumi suurusega või siis ka põhimõtetega. nii et see filosoofia, mis on seotud äh, teise usu pühakodadega, kas see filosoofia on seotud üksnes territooriumi suurusega või siis äh, põhimõttega iseenesest. kui tegemist on põhimõttega, mis on seotud äh, territooriumi suurusega, siis on asi teisiti. aga mina arvan, et tegemist on sellise filosoofiaga, mis äh, on seotud paigaga, mis on antud äh, pühendatud millelegi erilisele ja et äh, me ei saa aktsepteerida seda, et seda paika kasutatakse teistel eesmärkidel. me ei saa äh, ju äh, miljardit ja viitsadat mil-, poolteist miljardit moslemit häirida sellise äh, lähenemisega. tegemist on sellise filosoofilise postulaadiga, et see maa äh, on pühendatud äh, just selleks, et äh, seal oleksid moslemi usu pühad paigad ja mulle tundub, et äh, see küsimus ei ole kuidagi seotud territooriumi suurusega, vaid põhimõt-, vaid tegemist on põhimõttega. mis puudutab surmanuhtlust usust taganemisele, siis islami usus, usust taganejad Äh, neid võib surma musta üksnes siis, kui tegemist on suure reetmisega äh, vastavalt äh, moslemi usu põhimõtetele. kui tegemist on kui tegemist on riigi reetmisega, siis on öö, tegemist surmanuhtlusega, aga me ei saa surmanuhtlust ke kehtestada kellegi suhtes, kes on äh, usust taganenud ja kes ei ole äh, toime pannud riigireetmist. ja veel kord, kui teil on konkreetseid äh, näiteid isikust, kes võib olla siis kas saud või mittesaud, kes on usust taganenud ja kes on surma mõistetud, siis palun andke mulle teada, palun kirjutage mulle, palun andke meile konkreetseid näiteid. ma räägin siin õiguspõhimõtetest, ma räägin õiglusest vaja on läbi viia uurimine, vägi, vaja on tõesti analüüsida, vaja ei ole põhi, tugineda mingitele kuulsustele, kuuldustele. ei tohi põhineda kuuldustele selleks, et langetada omakorda mingeid otsuseid, see on küll väga äh, halb äh, käitumine. kui inimene on kohtu ees, siis teda küsitletakse ja asju analüüsitakse ka väga põhjalikult. iseenesestmõist-, kohta on ka Saudi Araabias tegemist äh, vahel vigadega, aga mina isik- ei, ei toeta selliseid asju. ma tean, et ei ole mitte kedagi maailmas, kes äh, võiks väita, et tema on absoluutse tõe valdaja. ja sellepärast asjad ju muutuvad, sellepärast viiakse läbi äh, põhiseaduslikke referendumeid ja mitte kellelgi ei ole äh, absoluutset õigust väita, et tema on absoluutse tõe valdaja. aitäh, härra minister. meil oli väga hea võimalus siis mõlemal poolel saada kokku ja näha seda siis, mida mõtleb või kuulda seda, mis teine pool mõtleb. nii ma loodetavasti see jätkub ka tulevikus, nii et ma soovin härra ministrile kõike head. If you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 Oh, thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun võtke need kohad jälle sisse. tahaksime nüüd äh, lühidalt äh, käsitleda teemat äh, Dublinis toimunud ÜVJP ja ÜJKP teemalise parlamentidevahelise komisjoni konverentsi järeldused. Äh, tänan äh, kõiki kohaletulnuid ja osalejaid. tänan äh, kõiki, kes aitasid kaasa konverentsi ettevalmistamisele ja tänan ka Iirimaad külalislahkuse eest nii äh, sisuliselt kui ka organisatoorselt oli tegemist äh, väga hea ürituse korraldamisega, millele eelnes loomulikult äh, suur töö. tuleb öelda, et see konverents toimus teist korda kakskümmend neli kuni kakskümmend viis märts äh, Dublinis äh, kohe pärast äh, Kimlichi kohtumist. sõna võttis kõrge esindaja asepresident proua Ashton ning samuti võtsid sõna Iirimaa kaitseminister ja välisminister, mitmed teadlased ja härra Kiie välisteenistusest töö jagati kahte töörühma, mis oli väga hea lahendus, sellepärast et äh, siis oli Euroopa Parlamendi liikmetel ja riiklike parlamentide liikmetel rohkem aega, et äh, rääkida tõhusamalt äh, konkreetsetel teemadel. kui on sellised suured plenaarkoosolekud, siis on üldised äh, teemad ja tihtipeale ei ole nii hea süveneda. nüüd aga saime me rääkida detailsemalt äh, Aafrika äh, sarvest, saime rääkida Lähis-Ida konfliktidest. meie kolleeg Danjon tegi töörühmas ka väga head tööd seoses nende teemadega ja iirlaste poolt välja pakutud formaat oli väga hea. Leedu eesistujal on plaanis see istungi korraldamise mudel ka üle võtta ja järgmisel poolaastal seda Leedus rakendada. edasi tuleb loomulikult kaaluda, kuidas on veelgi võimalik seda konverentsi korraldamist äh, parendada. Iirimaa eesistumise ajal alustab tööd äh, töögrupp, sinna kuuluvad Iirimaa, Itaalia, Leedu, Kreeka, Küpros ja Euroopa Parlament. nii et äh, Troika pluss, kui ma võiksin seda nii nimetada, küproslased äh, on kaasatud, kuna nemad alustasid ja itaallased tahavad selle teema lõpetada, nii et ongi kaasatud äh, kõik need riigid, et äh, panna täpsemalt paika, kuidas seda konverentsi veelgi paremaks muuta. Euroopa Parlamendi poolt me toonitasime, et me ei peaks hakkama midagi äh, uuesti leiutama vaid äh, me peaksime ka lähtuma seni saavutatud äh, konsensusest. küproslased on omalt poolt välja pakkunud, et meil oleks äh, selline info kogumismissioon Vahemere riikides. aga kui seda teed äh, minna, siis oleks see konverents äh, kui mingi äh, reisimisüritus. konverentsil endal ei ole ju haldusaparaati, siis peaks kogu asja haldama Euroopa Parlament, aga seda me ei soovi. loomulikult äh, iga riiklik parlament võib korraldada selliseid äh, infokogumisreise ja kutsuda teisi ka osalema, aga ma arvan, et äh, meil ei peaks olema mingit äh, ad hoc töörühma, mis kogu aeg ringi reisib. niisiis saadame raporti ka president äh, Schulzile ja toonitame siinkohal, et äh, tegemist ei ole ju ka mitte ainult äh, Euroopa Parlamendi üritusega, vaid ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga tegelevate parlamendisaadikute üritusega me kohtume seal äh, riiklike parlamentide esindajatega, kes äh, esindavad oma julgeoleku ja kaitse väliskomisjone. ja järgmine kokkusaamine toimub äh, neljandast kuuenda septembrini Vilniuses. fraktsioonid peaksid juba selleks ette valmistuma. Dublinis oli meil viisteist liiget äh, kohal. Vilniuses võiks meid veelgi rohkem olla. neljas, kuues äh, detsemb-, vabandust, september, see on kohe pärast äh, suvepausi, nii et fraktsioonid peaksid oma delegaadid teada andma juba enne suvepausi. mul oleks hea meel, kui Pat Green räägiks äh, ka natukene toimunud konverentsist ja ma tahaksin tänada teda veel kord hea koostöö eest. aitäh, härra esimees. jah, tõepoolest, ma ootan Vilniuse konverentsi suure huviga, nii nagu teiegi. Te, te ütlesite, et see toimub kohe pärast suvevaheaega ennekõike ma tahaksin teid tänada heade sõnade eest, kui te rääkisite Dublini konverentsist ma sain väga palju e-, emaile pärast konverentsi ja tõepoolest konverents õnnestus suurepäraselt. ning ähm, vaatasime siis äh, kui te nüüd teate, siis Küprosel äh, Sõbasis toimus eelmisel septembril eelmine konverents äh, ning äh, see oli siis esimene seda, sellelaadne konverents üleüldse, nii et siis oli äärmiselt oluline meie jaoks äh, Dublinis, et äh, me ehitaksime oma töö edasi sellel baasil, mis me saavutasime juba Küproses ning me tahtsime tagada ka seda, et riikide parlamentide esindajad oleksid kohal ning samuti Euroopa Parlamendi esindajad. meie jaoks oli äärmiselt oluline rõhutada veel kord, et me peame saama sinna kohale need parlamendiliikmed ning selles ju tegelikult need, selle jaoks see konverents ju tegelikult korraldatagi, et parlamendiliikmed saaksid kohale tulla. me korraldasime mitmeid töörühmasid, nagu te juba isegi ütlesite oma sissejuhatavas kõnes, siis need töörühmad olid väga head. me valisime välja sellised teemad, mis olid olulised parlamendiliikmetele. Lähis-Idast räägiti väga palju, Süüriast eriti palju ning samuti samuti ka sellest, mis toimub arenguabi valdkonnas, ka see on üks väga oluline teema. nii et siis teemad olid väga olulised, meil oli kõikehõlmav lähenemine Lähis-Ida protsessile ning ma leian, et härra Andres Rannike andis oma poolt väga suure panusele kogu äh, sel tööle ning töörühmade tööle ning tulevased töörühmad, nagu te juba ütlesite, et Leedu valitsus on samuti selle mudeli üle võtnud ning äh, see on väga oluline, kui meil on väga palju parlamendiliikmeid koos, me peame koostama siis era, eraldi töörühmad selleks, et konkreetsetest teemadest rääkida ning selline formaat on väga hea ning äh, ka need, äh, peame vaatama ad hoc äh, komisjoniga kõik läbi, kuidas see komisjon, kuidas see konverents on siis toimunud. Roomas toimub see ülevaatamine iga kahe aasta tagant ning see ad hoc komisjon vaatab üle seda, mis on konverentsidel viimaste, viimase kahe ja poole aasta jooksul toimunud niimoodi, et tööd parandada ning parlamendiliikmetel oleks suurem sõnaõigus. nii et siis, härra esimees, ma tahaksin teid südamest tänada heade sõnade eest täna pärastlõunal ning ka minu abiline on siis see komisjonis töötanud ning Äh, väga hea on näha, kuidas ahvet äh, töötab äh, ning tänasel komisjoni koosolekul me siis nägime, kui suurepäraselt töö edasi läheb. ning meie tulevus, tulevases töös me ootame suure huviga tööd ähm, nii Euroopa Parlamendiga kui ka Leedu valitsusega ning me ootame suure huviga siis seda septembris toimuvat konverentsi Vilniuses, aitäh! aitäh! nende heade sõnade eest ning tänan ka Villem Madrin-Grossi hea koostöö eest. septembri konverentsi põhiteemaks on kaitse- ja julgeolekupoliitika ning ettevalmistus detsembri tippkohtumisele ning see tippkohtune peaks olema meie prioriteediks ning mul, mulle, mulle tundub, et ka härra Donjon teeb äh, tihedat äh, koostööd äh, mm, konverentsi ettevalmi-, valmistamisega ning me kuuleme ka temalt, saame siis kogu informat-, informatsiooni. kas on küsimusi, märkusi? palun aitäh, esimees. Äh, ma ei arva, et ma nüüd olen ainukene inimene, kes kommenteerib, kuid nii tuleb välja. ma tänan, härra esimees, et te just minu välja valisite. ennekõike ma pean ütlema, et on äärmiselt irooniline, et selline kaitsejulgeoleku konverents, sest et see eelmine koos, kohtumine toimus Küprosel ning sel viimasel, viimati toimus see Dublini, Dublinis, järgmine kord toimub see Roomas esimesega vahele, ei, see toimub Vilniuses aga mis siis Roomas toimub, küsib kõneleja. et siis ka härra esimees ütleb, et ei pea sinna minema, sest see toimub pärast järgmisi valimisi parlamendis. nii, mis siin siis öeldi, ütleb kõneleja sissejuhatuses, et äh, Küpros, äh, äh, Dublin ja Rooma ning need on kolm riiki, mis on praegu saanud kõige rohkem kannatada Eurotsooni äh, äh, kriisi tõttu, nii et ähm, ras-, paremat näidet on tegelikult raske leida ning äh, nende konverentsi korraldajatele tuleb aplodeerida, et nad on valinud sellised kohad välja, sellepärast et tegelikult ähm, Lähme nüüd siis konkreetse konkreetsete teemade juurde, millest siis räägiti? ettepanek, mis on siin minu ees, see on siis äh, aru, äh, raporti äh, eelnõu esimees. Te rõhutasite siin, et me räägime ühtsest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning te näete siin seda aruandes punktis kaheksa räägitakse poliitilisest liidri rollist Äh, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika raames. A või siis vabandust, I punktis on ühitest äh, lahingugruppidest äh, juttu, siis räägitakse siin Brüsseli peakorterite loomisest, siis tahate te rääkida sõjalistest vahenditest ühtse strateegilise poliitika tagamiseks ning te tahate panna sõjalised peakorterid, see on siis punktis seitseteist paigas ning äh, tegelikult on see üsna satiiriline, et te räägite siin ühtsest kaitse- ja julgeolekupoliitika atašeedest, et äh, mis peaksid olema kõikide delegatsioonide juures, see on nagu niisugune sõjaline atašee. ning kogu see tekst kubiseb viidetest ühtsele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, mille jaoks teil ei ole mitte mingisugust mandaati. Euroopa Liit ei ole riik Liibüa konflikti puhul oli näha, et kuus Euroopa Liidu riiki olid liitu kaasatud, kaks nendest riikidest ei olnud tegelikult üldse Euroopa Liidu riigid. ning siin muutub see teema väga oluliseks. kui teie ja teie kolleegid äh, hakkate oma föderistlikke fantaasiaid ellu viima, mille jaoks teil ei ole tegelikult ühtegi mandaati, siis on see tegelikult päris naljakas, nii nagu ma enne juba ütlesin. aga on, ei ole üldse naljakas see, et selline vastutustundetu poliitika, kui me selle abil hakkame ühtset julgeoleku ja kaitsepoliitikat looma ning selle tagajärjed võivad olla katastroofilised liikmes riigid, ma loodan, et minu riik ei ole sellesse siis kaasatud peavad siis oma kaitsele ainult tugenema. Need on teie fantaasiad, mida te üritate avaliku rahaga siin teoks viia, kuid te ei saa teha niimoodi, et selline ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, mis on teie fantaasiatega eh, üles ehitatud, ohustaks Euroopa Liidu kodanikke või ka teiste riikide kodanikke? Suggest... ma teen ettepaneku, et te vastaksite, härra Atkins, nendele küsimustele, mis on väga tõsised küsimused, aga ma kahtlen selles. härra esimees ütleb, ähm, fantaasiad on mul hoopis teistes valdkondades, mitte aga kaitsepoliitikas ma luban teile, et selle nädala jooksul äh, ma annan teie kätte Lissaboni lepingu, siis te loete selle läbi ja te näete, et need punktid on selles Lissaboni lepingus sees, samuti ka lahingugrupid. palun lõpetage nüüd, ütleb härra esimees. me oleme siin väga viisakad inimesed äh, ühel või teisel moel ning asjade koordineerimine, lahingugrupid, kõik see on Lissaboni lepingu osa ning Aafrika sarvel oli meie tegutsemine väga hea ja tänu Briti äh, laevastikule me kaitsesime ju ka teie huvisid, teie majanduslikke huvisid ning seega te peaksite Lissaboni lepingu hoolikalt läbi lugema ning äh, riigipead ja valitsused on otsustanud sellest äh, detsembris rääkida, sellest tipp, tippkohtumisel meie räägime seda parlame-, Euroopa Parlamendis, räägime ka riikide parlamentides, see on riikide Euroopa Liidu tasandi vastutus, seetõttu ongi meil olemas selline riikide parlamentide, Euroopa parlamentide ühisinstitutsioon, see konverents, et me saaksime üksteist korralikult informeerida sellest, mida me teeme, et me saame oma halduslikku ja bürokraatlikku masinavärki kontrolli all hoida, see on hea moodus, kuidas seda teha ning kõik see on ette nähtud parlamentide vahelise konverentsi raames e, ning selle on otsustanud e, Lissaboni parlamendi raames riigipead ja valitsused, nii et ma soovitan teil see leping läbi lugeda ning ka äh, Ehm, Westminsteris on see leping ratifitseeritud, seega ma leian, et äh, te peaksite oma kõned nüüd lõpetama. ning kindlasti te märkate siis ka, et NATO on äh, Lissaboni lepingus sees ning äh, see on meie esmane õigus, me oleme otsustanud seda teha koos NATO-ga ning ameeriklased tahavad, et Euroopa oleks tugev, sellepärast et tugev Euroopa saab neid aidata ning me ei tee seda siin ameeriklaste tahte vastu. härra Danjean, palun. jah, härra esimees, mul ei ole väga palju lisada sellele, mida te just ütlesite. esmalt ma arvan, et tuleb rääkida faktidest, kui me räägime siin fantaasiatest, siis ei ole vaja siin vastandada teie fantaasiaid tegelikkusega, härra saadik mis on tegelikkus. Äh, Lissaboni leping, kus on juttu ühisest äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, äh, see leping on reaalsus, mil- ja riigid on sellega liitunud. Lissaboni leping, arendades ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ei pea, sea kuidagi küsimärgi alla NATO rolli lepingud, mis on NATO riikidel, ma tuletan teile meelde, et osa Euroopa Liidu riike ei kuulu NATO-sse ja neil riikidel on samuti äh, õigus äh, liituda julgeoleku kaitsearhitektuuriga ning tei-, kolmas asi, mis on võib-olla eriti oluline, äh, ma tuletan teile meelde, et täna ja, ja juba kolm aastat Ühendkuningriik Ühendkuningriigi territooriumil on öö, mm, peakorter ühe, ühise julgeoleku ja äh, kaitsepoliitika raames äh, oma territooriumil ja et äh, seda juhib britt ja neil ei ole midagi selle vastu, et võidelda piraatidega äh, äh, Somaali poolsaare piirkonnas. ja äh, härra Pöttering, me võtame kõiki tõsiselt ja sellepärast mul oleks äh, kaks märkust kolleeg Taagi äh, kohta. härra kolleeg, kas te teate, et äh, Euroopa Kaitseühenduse suurim toetaja ja seega ka Euroopa armee suurim toetaja oli äh, viiekümnendatel aastatel Ameerika välisminister John Foster Dulles ning teine asi, lugupeetud härra Dašmav, mul on, minu jaoks on Ühendkuningriik äärmiselt sümpaatne ja ma sooviks, et Ühendkuningriik jääks ühtseks ja et sellest ükski äh, territoorium ei lahkuks. ja kui te räägite oma vastumeelsusest äh, Brüsseli ja Euroopa Liidu vastu, ja siis te kindlasti annate panuse selle, sellesse, et Šotimaa lahkuks Ühendkuningriigist um, härra esimees, mina ei ole üks äh, nendest, kes leiavad, et äh, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika on midagi sellist, millest ma tahan osa võtta, kuid ma ei ole nõus äh, oma Ühendkuningriigi kolleegiga selles osas, et koostöö, ükskõik millisel tasandil see toimib, kas siis ka sõjalisel, see on midagi, mida tasub edasi teha ning te juba rääkisite siin piraatlusest ning ka teistest teemadest, näiteks Aafrika sarvest ning millel on näiteks Briti kaubandusele suur mõju. kuid kui me seda arutame, siis me peame seda tegema ehm, neutraalselt, ratsionaalselt, me ei ehm, saa tulla siin välja mm, välja selliste mõttetute eh, väidetega, mis ei aita millelegi kaasa. minu kolleeg on olnud ühtse välis- ja julgeolekupoliitika vastane olnud eh, ning ta on alati eh, sõna võtnud sel teemal. kuid kui me hakkame siin lihtsalt huupi pilduma, see ei aita arutelu arengule kaasa, mul on väga kahju, et see on toimunud. ma ei ole um, for... aitäh, härra esimees siin on kakskümmend otsest viitet sellest ähm, raporti äh, eelnõust ning kõik see, mis ma ütlesin, on kirjas. see on faktiliselt tõendatud fakt on see, et meil on ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, sellel peavad olema sõjalised vahendid ning mina üritasin nii hästi, kui ma suutsin tõmmata komisjoni äh, tähelepanu sellele, mis on faktiliselt kirjas selles äh, projektis, selles äh, raporti projektis. jah, see raport on olemas, ma ei ole seda kunagi eitanud, kuid see, mis seal raportis on, see on kõik väga õige päevakorrapunkt viis mm, ja proua Lunatšik äh, juba vaatab mind pahaselt. kõik äh, paremat äh, sulle, Pärt, ja ka sinu meeskonnale. aga me peame ka teistele sõpradele andma võimaluse rääkida teemadest, millest tema tahavad, tahavad rääkida, aga ma annan teile nüüd sõna, et te saaksite mm, sellest rääkida, enne kui te peate ära minema. That uh, originally the external action service was probleemiks äh, oli see, et algselt oli äh, välisteenistus päevakorras kell äh, neli, nüüd see on muutunud, ma asendan siin äh, Franziska Brandnerit, kes on raportöör sel teemal, aga ma pean minema kella viieks teisele koosolekule. nii et äh, suur tänu, et äh, mulle praegu sõna andsite. on toimunud kohtumised äh, variraportööridega ja tahaksin mainida mõningaid meie fraktsiooni jaoks olulisi teemasid. täname raportööri hea töö eest, mis on tehtud ja ka koostöö eest variraportööridega nüüd me oleme liikunud äh, oluliselt äh, edasi välisteenistusega ja siin juhitakse selgelt tähelepanu ka nendele edusammudele, mida Lady Ashton on teinud. raport toob samas selgelt välja, et meil on vaja välisteenistust äh, mitmeski valdkonnas äh, reformida ja ma usun, et saavutatud äh, kompromissid äh, põhiteemadel on väga head. tahaksin siin tähelepanu juhtida ühele kompromissmuudatusettepanekule, see on number seitse ähm,. siin räägitakse kohase struktuuri arendamisest, mis hõlmaks konflikti ennetust proua Brandner on välja pakkunud, et see võiks olla kriisihaldusdirektoraat ja härra Gualtieri ütles, et see peaks olema kriisinõukogu. kui me nimetame seda kriisihaldusdirektoraadiks, siis seal oleksid meeskonnad, kes teeksid äh, omavahel koostööd ja siis ei toimuks otsuste vastuvõtmine ainult juhtide tasandil. nii et võiksite sellega arvestada ja seda kaaluda nii et äh, ma arvan, et äh, see ettepanek erineb nüüd natukene algsest lähenemisest. edasi on muudatusettepanekuid, äh, mida loodetavasti raportöör ja teised kolleegid äh, komisjonis homme toetavad. esiteks sada kolmkümmend neli seal äh, viidatakse välisteenistuse paindlikkuse langusele, eriti just, äh, mis äh, puudutab finantsinstrumentide rahastamist. meil on olnud kuludega ja paindlikkuse puudumisega välisteenistuses minevikus probleeme ja loodetavasti me saame kolleegide toetuse sellele muudatusettepanekule edasi. meil on äh, kaitse ja julgeoleku atašeed, mida eelnevalt siin ka mainiti ja kompromissides on äh, saanud äh, need mõisted ka toetust, aga oluline on, et me ei keskenduks oma töös mitte ainult inimõigustele, vaid konkreetsemalt ka naiste õigustele me eelnevalt mainisime ka Araabia kevadet ja Araabia riikides olid äh, naised väga aktiivsed äh, diktaatorite vastastel demonstratsioonidel ja on väga oluline, et välisteenistus koos oma delegatsioonidega pööraks erilist äh, tähelepanu naisaktivistide toetamisele. loodetavasti te hääletate selle vastava muudatusettepaneku poolt. edasi sada viiskümmend kuus, äh, seal räägitakse äh, Euroopa Liidu delegatsioonidest äh, ja nende rollist keskkonnapoliitika valdkonnas. julgeolek on tihtipeale seotud keskkonna, energia küsimustega Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas meil on kliimapõgenikud, meil on väga palju probleeme selles valdkonnas, nii et loodetavasti saame teie toetuse ka sellele muudatusettepanekule. edasi muudatusettepanek, mis puudutab välisteenistuse ja parlamendivahelist koostööd, muudatusettepanek number sada kuuskümmend me oleme saavutanud edu ja teinud head koostööd välisteenistuse kolleegidega ja osade delegatsioonidega, aga mitte kõigiga. nii et äh, meil peaks olema aktiivne infovahetus äh, parlamendi välisteenistuse äh, ja komisjoni vahel parlamendi raportite ja resolutsioonide ettevalmistamisel. kui meil on selline aktiivne infovahetus, siis paraneb meie kõigi töö kvaliteet välisteenistuse üksused, komisjon, delegatsioonid äh, Nad kõik peaksid ähm, arvestama parlamendi soovitustega ja parlamendi arvamustega resolutsioonides, mis puudutavad äh, kiireloomulisi küsimusi, inimõiguste küsimusi ja nad peaksid arvestama ka muude resolutsioonidega ja nad peaksid andma meile tagasisidet selle kohta, äh, kus ja kuidas nad on arvestanud meiepoolsete soovitustega ja hinnangutega. ja lõpetuseks meie raportid ja resolutsioonid ja soovitused kajastavad äh, parlamendi arvamust ja see arvamus peab äh, olema selgelt toodud äh, välja siis, kui välisteenistus suhtleb kolmandate osapooltega. Euroopa Parlamendi delegatsioonidele tuleb pakkuda ka kohast abi, kui me oleme missioonil mõnes kolmandas riigis. laias laastus selline koostöö leiab juba aset, aga kohati on äh, siin äh, tasemed, koostöötasemed erinevad ja see koostöö võiks tulevikus parem olla. Äh, suur tänu ja vabandust, et ma pean äh, lahkuma ja kostuma peagi uuesti. võib-olla teil on siiski aega kuulata minu vastust mis puudutab kliimamuutust, siis meil on öö, siin kultuurilised, keskkonnaalased ja sotsiaalküsimuste alased nõustajad aga kui me nüüd seda välja pakume, siis äh, jah, me peame kõik need valdkonnad sisse võtma, mitte ainult äh, kliimamuutuse. ametiühingud äh, nõuavad sotsiaalnõustajaid ja loomulikult meil oleks vaja ka kultuurialast nõustajat. niisiis, loodetavasti leiame teatud üldsõnastuse, mis katab kõiki neid teemasid niimoodi, et me ei mainiks ainult kliimaküsimuste nõustajaid. ja loomulikult äh, sõltub kõik konkreetsest äh, riigist. võib-olla meil on kliimaeksperti vaja äh, Brasiilias, aga ma ei tea, kas meil on seal vaja just neid muid eksperte. nii et igal juhul lahendused peavad olema ka kulu tõhusad ja võib-olla ühes väiksemas riigis saaks üks nõunik katta erinevaid äh, positsioone. praegu on meil aga probleem selline, et äh, saatkondades on puudu poliitilisest personalist, eriti just äh, kaubandus- ja arenguküsimustes, äh, nii et arvestades praegust finantsolukorda, peame olema oma ettepanekutes äh, ettevaatlikud. mis äh, puudutab paindlikkust, siis jah, need ähm, põhimõtted me saaksime üle võtta ja kolleeg Gualtieri on pakkunud välja, et meil võiks olla rohkem rõhku pandud naiste õigustele ja võib-olla ta hiljem saab täpsustada äh, mida konkreetselt ta selle all mõtleb ja siis leiame lahenduse ka sellele küsimusele. mis äh, puudutab nüüd haldusküsimusi, siis ma ei taha luua mingisugust uut äh, direktoraati. oluline on see, et erinevate valdkondade inimesed äh, tulevad kokku ja teevad koostööd, me ei taha luua uut üksust, osakonda või direktoraati. nõukogu ei tee otsuseid otsuseid äh, teeb äh, lõpuks kõrge esindaja. kõik on suunatud tema nõudami-, nõustamisele, toetamisele, koordineerimisele. ja kui tal on vaja nõukogu või komisjoni toetust, äh, siis ta hangib selle vastavalt. nii et see kriisinõukogu läks koordineeriva ülesandega, me tegime siin juba kompromissi, mis lähtus algselt härra Salafranca ettepanekust, ta rääkis strateegilisest planeerimiskeskusest, aga me soovisime seda sõnastust vältida, sellepärast et äh, selline keskus äh, on äh, juba välisteenistuses olemas, seda juhib Helga Schmidt, aga igal juhul see kriisinõukogu oleks võimalik luua. niisiis nüüd saite vastused oma küsimustele ja võite kuskile mujale minna probleeme tekitama. ja annan sõna Anne-Mi Neits-Ötenbrockile, Aldest palun. ja Roberto, kui sa tahad äh, sõna võtta, siis anna oma soovist märku. president uh.... härra esimees oma delegatsiooni nimel tahaksin ma kõigepealt äh, tänada kahte kaasraportööri suurepärase töö eest, mis te olete heas koostöös läbi viinud. ma tõesti hindan seda, kuidas te olete üritanud kõik meie suuremad mured arvesse võtta ning need siia kompromisstekstidesse sisse tuua. see tähendab seda, et laias laastus öeldes me oleme täiesti nõus selle eelnõuga siin on paar väikest muudatusettepanekut, millega on probleeme, kuid midagi sisulist või suurt probleemi me siin ei näe. kui te lubate, siis ma tahaksin kasutada võimalust ja oma delegatsiooni nimel õnnitleda parunesse Ashtonit ning tema meeskonda äh, et te aitasite meil jõuda Serbia ja Kosovo vahel äh, kokkuleppeni, see on suur edasiminek, ähm, see on nii välisteenistusele kui ka proua Ashtonile suur õnnestumine ning see näitab ka seda, kui kasulik see uus ähm, institutsioon siis on, välisteenistus, ning äh, ma mainiksin seda tendents, tendentsi, mida siin sissejuhatuses kolleeg proua Lunatšek juba mainis raportöör Brock, kui ma nüüd tohin teile suunata oma küsimuse, härra Brock, teie raportöörina oh,. Te ütlesite väga õigesti, et oleks ekslik nende kontaktpunktide suurendamine sellepärast et äh, selle tagajärjel võivad tekkida delegatsioonid, mis omavahel koostööd ei tee. Nad, delegatsioonid töötavad ainult oma kontaktpunktiga ning äh, ma ei ole eriti kindel, et sellest oleks äh, üldises mõttes kasu meie kõikehõlmava strateegia jaoks delegatsioonide puhul, mida meil tegelikult vaja ju oleks, kui me tahame, et nad olemas oleksid, et nad oleksid ka nähtavad ja toimiksid nii et kui seda sõnastust nüüd siin veel siis muuta saaks, siis see, see oleks ka minu poolt kõik ning ma tänan teid äh, veel kord hea koostööst. aitäh! Teil oli tõesti õigus, äh, nende ekspertide puhul peame me teinekord küsimused lahendama korralikult, et meid valesti ei äh, mõistetaks. meil on siin variraportöörid, Charles Tenak, palun, kas ta on siin? aitäh, härra esimees, mul on paar kommentaari, kui lubate. Te kindlasti mõistate, et ühelt poolt väga paljud tahavad äh, Euroopa Liidu delegatsioonid muuta täieõiguslikeks saatkondadeks, teie olete üks nende hulgast, ma näen, et te noogutate ning mõned ei ole ka väga siirad oma ettepanekutes, sellepärast et see kõik on tegelikult seotud Euroopa Liidu tuleviku rolliga, et Euroopa Liit oleks maailma areenil ka nähtav. saatkonnad äh, annaksid ju tegelikult ka, ka meile juurde saad-, saadikute pädevused, kas siis kultuurilisel või majan-, majanduslikul taustal kuid kindlasti, härra esimees, te teate, et väga paljud on selle vastu, sellise suundumuse vastu ning seda väga mitmel tasandil. poliitilisel tasandil peab ütlema, et see mõjutab kaheldamatult äh, suveräänset esindatust liikmesriikides ning praktilisel tasandil on ka rahalised ähm, asjad, mida peab arvesse võtma. välisteenistus on ju tegelikult väga kulukas äh, asutus ning äh, juba tegelikult on see ka nii vajalik. ma loodan, et kõik need ambitsioonikad äh, ideed, mis inimestel on nende uute funktsioonide kohta, et me võtaksime arvesse ka meie majanduslikku kliimat. nüüd neid võiks arvesse võtta et kui me siis, kui kärbitaks siis teistes valdkondades midagi, kuid äh, aeg-ajalt võib ju tegelikult olla kasulik, et meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, kes võtavad siis mingi uue poliitilise algatuse ette, kuid meil on vaja sel-, nõukogu tasandil koordineerivat üksust ning meil ei ole vaja sellist gigantlikku struktuuri, mis on praegu tekkinud äh, ning äh, milleks on siis välisteenistus uh,. võib-olla oleks nüüd parem, et ka teised esitaksid küsimused ja siis ma vastan nendele küsimustele. No. aitäh, härra esimees ma olen esitanud kümme muudatusettepanekut teie raportile ning ma tahaksin teada, mida teie nendest muudatustest arvate, sellepärast et see paber saadeti laiali ning äh, ma näen, et see, mis laiali, laiali saadetes minu ettepanekutest on kompromissi kolmteist, äh, see ettepanek vas-, äh, kaasatud kompromiss kolmteist minu arvates tegelikult ei kata öö, ähm, geograafilise tasakaalu küsimust puudutavat muudatusettepanekut, mida mina öö, ähm, esile tõstsin. ma ei tahaks korrata nüüd seda, mis, millest me juba rääkisime või hääletasime paar aastat tagasi oma tolleaegses resolutsioonis kui me esimest korda arutasime välisteenistuse küsimust ning geograafilise tasakaalu küsimust. ma tahaksin teada, millal raport raportööride äh, seisukohad äh, tulevad ilmsiks muudatuste äh, kohta, praegu meil seda ei ole, homme on hääletamine, me oleme kõike teinud praegu väga suure kiiruga ning need, kes on muudatuse ettepanekuid esitanud, neil ei ole võimaldatud oma tähelepanekuid välja tuua. ma tahaksin teada, kas variraportöörid on kokku saanud nii et me täna arutame seda ja homme hääletame ning äh, menetluse puhul ei ole mingisugust läbipaistvust äh, siiamaani olnud minu muudatusettepanek, äh, mille, mis arvesse võeti, minu arvates sada seitsekümmend kaheksa ei ole kaetud teie kompromissis kolmteist ja see on minu arvamus, palun võtke see teadmiseks aitäh, esimees. ma kuulasin nüüd seda, mis siin räägiti. Jeffrey Van Orden, minu kolleeg ma väitsin, et ta argumenteerib alati väga ratsionaalselt, kuid see ei tähenda seda, et ma olen alati temaga nõus. meil oleme jah, kõik eriarvamusel ähm, välisteenistuse põhimõtete üle, kuid see toimib, selles ei ole mingit kahtlust. ning ähm, meie muretseme kulude tõttu kas see nüüd äh, on kulutõhus, kas sellel kuludel on mõtet? kindlasti te mäletate, et kui allakomisjon eh, tuli meid küsitlema selle teema kohta ning nad hiljem avaldasid ka raporti, see ei olnud nii vaenulik, kui ma olin arvanud, sest nemad ise osutasid seda, et eh, kulud on kõige suuremaks probleemiks. on aga mõningaid juhtumeid, kus eh, mõned, kes esindavad Euroopa Liitu, kes ei pruugi olla Briti diplomaadid ju nii palju, kui mina tean, kuid samas samas on nad kõrgetasemelised diplomaadid, saavad äh, kasu sellest, mida meie siis individuaalsel või kollektiivsel tasandil teeme Euroopa Liidus. ning seega ma ei taha kahtluse alla seada oma kolleegi ütlemist, ma tahaksin talle lihtsalt märku anda, et konservatiivide äh, poliitika ühes kuningriigis on olnud üsna agnostiline äh, välisteenistust analüüsides, kuid ei ole olnud vaenulik, aga esimees, me oleme nõus sellega, et äh, kulud on murepunktiks ning ma tahaksin seda rõhutada kõige rohkem, aitäh. aitäh, kuna ma olen koordinaator, siis ma räägin ka fraktsiooni nimel ning ütlen, et siin ei ole mitte mingisugust kahemõttelisust äh, välisteenistust arvesse võttes on see ainukene moodus, kuidas edasi minna ning ma ei tahaks kommenteerida praegu Ühendkuningriigi seisukohta. küsimus on selles, et välisteenistus on toiminud juba päris palju tegevus on tasakaalukas, me toetame seda, seda praegust vormi, kuid sellele vaatamata me tahame näha siin äh, eelarve läbipaistvust, et äh, kõik toimiks ka paremini ning äh, me tahame vaadata, kuidas varasid jagatakse. alles hiljuti Pristina ja Belgradi dialoog, me peame tunnustama Catherine Ashtoni tegevust sellel teemal, ükski liikmesriik ei oleks nii kaugele jõudnud, et seda lepingut oleks alla kirjutatud Äh, samuti sanktsioonid Iraani äh, tu-, tuumaplaanile osutatud sanktsioonid, ka siin oli välisteenistuse teenist-, äh, välisteenistuse tegevus palju parem kui liikmesriikide oma. Aafrika sarve küsimus, Somaalia mm, president tänas Euroopa Liitu tema tegevuse eest ning ka tegevus Malis näiteks on selline, Äh, kuhu ei oleks liikmesriigid üksinda jõudnud, välisteenistusega küll. nii et äh, kõikidel liikmesriikidel võiks suveräänselt olla ka õigus äh, üksinda edasi minna, Tšehhi Vabariik, Poola, Ühendkuningriik või ka teised riigid saavad tegutseda, kuid välisteenistus kindlasti toimib palju paremini, võttes eriti just arvesse eelarvekärpeid ma ei ole nüüd näinud ühtegi tõendit seda, et äh, riigid oleksid personali vähendanud. That's exactly what the, it has to be, it has to be shown to be actually, as it were. So, so the FCA wants to make budget savings mõistagi iga valitsus tahab praegusel hetkel kärpida, meil on praegu säästumeetmed, meil ei ole selle vastu midagi, me tahame lihtsalt teada, kas meil on võimalus anda välisteenistusele lisaväärtust ning ma saan nüüd äh, ütelda, et meie seisukoht ei ole vaenulik, me oleme lihtsalt agnostilised, me oleme skeptilised äh, kuid me tahame, et kriitika jääks konstruktiivseks, nii et me saaksime oma raha eest ka rohkem kasu, aitäh. aitäh, kallid kolleegid. ma üritan nüüd vastata kiiresti nendele teemadele, mis siin tõstatusid ning samuti selgitada, arutada mõningaid neid kompromissettepanekuid, millega me äh, oleme välja tulnud. mis puudutab neid kontaktpunkte või fokaalpunkte, siis äh, mul ei ole rohkem öelda midagi juurde sellele, mis Elmar Brokk ütles. me üritame jõuda kõikehõlmava lähenemiseni, seetõttu me tahame teemad koondada ning vältida dubleerimist äh, kui me tahame siis kõikide poliitikavaldkondadele omaette finantseerimist, siis tegelikult me dubleerime kõike ja kogu tegevust ning äh, see ei ole eriti tulemusrikas. mis puudutab seda kohast äh, struktuuri, me pakume siin välja kompromisse ning äh, me üritame nendele struktuuridele nimed anda ning see on üks samm edasi selles suunas, mida rohelised tahaksid näha, mõistagi see ei ole täpselt nende seisukoht või nende ettepanek, sest tegemist on kompromissettepanekuga, kuid äh, meie toetame väga tugevalt sellist struktuuri ning äh, seda, kuidas me oleme kõik praegu üles ehitanud, äh, nii nagu praeguses ka praegu kriisiplatvormi ettepanekus on üritame siis kriisi ohjamist arvesse võtta, see on väga hea kompromiss, mõistagi ei ole see sada protsenti roheliste seisukoht, kuid äh, kindlasti oleks vastasel juhul äh, keeruline leida teistsugust sõnastust. mul on hea meel näha, et äh, ALDE on rahul meie tehtud tööga ning ma olen samuti rahul ka nende panuse eest, ma tahaksin rõhutada seda, kuna me praegu paneme need suulised muudatusettepanekud siia sisse pannud, siis passarelli klausel ning võimalus, et äh, tulevikus on võimalik siis äh, nime muuta. Aldelt tulid ju kaks sellekohast äh, muudatusettepanekut. Sarjus Saarjus-Volski muudatusettepanek. Äh, me oleksime pidanud, see on, tegemist on kompromissiga ning see võtab äh, arvesse ühte väga olulist elementi. võtta kasutusele kõik meetmed selleks, et tagada geograafiline esindatus ning äh, sellega me rõhutame seda vajadust, et Äh, tegeleda äh, geograafilise tasakaalu küsimusega. me ei võtnud seda sõna-sõnalt üle, sest tegemist on ju äh, kompromissettepanekuga, kuid see läheb heas suunas ning tuleb vastu teie ettepanekule ning meil ei olnud võimalik teie ettepanekut täielikult siia sisse panna. praegu on meil siin olemas enamus me hääletasime teist raport, raportit, see oli teisel hetkel, teisel moel, siis oli teine, praegu on selline muudatusettepanek kompromissina sisse võetud, võtta kasutusele kõik kohased meetmed selleks, et võtta arvesse geograafilist esindatust, see on siis praegune sõnastus. nagu Elmar Brokk juba ütles enne, tegime me ettepaneku võtta veidi muudetud sõnastuses arvesse Malimuni ettepaneku nii et üldises mõttes minu arvates on ähm, meie töö kompromissettepanekutega väga hea, me üritame võtta arvesse enamusi äh, muudatusi, äh, välja arvatud need äh, üksikasjad, kus meil on eriarvamus ning kus kõik läheb hääletamiseni. siin on mõningad muudatusettepanekud, mille puhul me otsustasime neid raportisse mitte sisse panna. finantsinstrumentide puhul on meil praegu läbirääkimised käimas, arutelud ning neid võib seal arvesse võtta. see meie raport ei puuduta välisteenistuse eelarvet, et kas siis eelarve peaks olema läbipaistev, ta peaks olema suurem, väiksem, see ei ole praeguse raporti teemaks, seda saab siis teisel puhul e, kasutada. mõistagi me ei tahaks, me tahaksime võtta arvesse siis kõiki erinevaid Ähm, äh, aspekte eelarve neutraalsust silmas pidades. kas ma nüüd jätsin millelegi vastamata või vastasin kõik ära, kuid nüüd annan siis sõna härra esimehele? suur tänu, esimees ma ei olnud rahul ähm, esitlusega, aga ma ei laskunud detailidesse. küsimus on aga tõsine sellepärast et äh, teie raportis me taganeme parlamendi seisukohast, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kümme ja miks see nii on? miks me ei saa seda küsimust äh, arutada? täna on meil nüüd viimane arutelu enne homset hääletust. ja nagu ma ütlesin, siis äh, variraportööridega kokkusaamist ei korraldatudki, nii et äh, tundub, et äh, kiire menetlus ongi valitud selleks, et arutelu mitte võimaldada. teiseks, härra Gualtieri oma lühikeses sõnastuses te asendate minu termini geographical representativity terminiga geographical representation. seal äh, viidatakse artiklitele seitse punkt seitse ja seitse punkt äh, kaheksa välisteenistuse otsustest ja juhitakse ka tähelepanu äh, erimeetmetele, mida võetakse korrigeerimaks geograafilist ebatasakaalu, mis endiselt eksisteerib äh, kõikidel äh, välisteenistuse tasanditel. üks dokument on äh, siduv, nõukogu otsuse artikkel kuus, mis ütleb, et välisteenistuse personali leidmine peaks põhinema pädevustel, tuleb tagada geograafiline ja sooline tasakaal ja nüüd äh, ülevaatamine vastavalt artiklile kolmteist kolmteist, mis nüüd tuleb, äh, peaks juhtima tähelepanu nendele probleemidele ja võimaluse korral peaks äh, võtma erimeetmeid, et korrigeerida seda ebatasakaalu ja sama öeldakse ka Euroopa Parlamendi seisukohas, mis ütleb punktis seitse, et erispetsiifilised meetmed artiklis äh, kuus punkt äh, kuus nõukogu otsuses, mis puudutavad geograafilise tasakaalu loomist, peaksid äh, olema sellised, mis võimaldavad tasakaalu saavutada ja kõik andmed näitavad, et seda tasakaalu ei ole meil saavutatud, olukord ei ole paranenud ja kolm aastat tagasi otsustati, et kui olukord ei parane, siis võetakse tarvitusele korrektiivmeetmed, nii et meie parlamendina peaksime nõudma selliseid korrektiivmeetmeid ja kui me seda ei tee, siis me oleme oma poliitikat muutnud. arvestades eelnevat ja olles teadlik äh, selle küsimuse tundlikkusest, olen ma arvamusel, et äh, me peaksime homse hääletuse edasi lükkama, meil peaks olema sellele teemale rohkem äh, aega. sellepärast, et antud juhul härra Brock ja härra Gualtieri, te taandute seni tehtud äh, otsustest. ja pool teie kõnest oli mulle mõistetav, aga siis tekkis minu jaoks segadus E, härra Gripp, mul oli võimalus näha andmeid e, selle teema kohta, millest rääkis härra Gualtieri, nimelt e, geograafilise tasakaalu kohta Euroopa Komisjon edastas meile andmeid äh, ja Euroopa Välisteenistus edastas andmeid kahe tuhande kümnendal aastal ja ka sel aastal ja ma pean ütlema, et need andmed viitavad tõepoolest sellele, et äh, me ei ole lähenenud tasakaalule umbes, umbes kakskümmend viis protsenti äh, personalist peaks tulema uutest liikmesriikidest, me tea, ma tean, et tegemist on aritmeetikaga ja et tegelik elu näeb välja teisiti, aga kõrvalekaldumine sellest mudelist, äh, mille poole me püüdleme, on endiselt umbes kümme protsenti, nii et küsimus on ikka selles, et mida me peaksime tegema. selleks, et äh, nõukogu otsus ja parlamendi resolutsioon ei jääks pelgalt paberile, vaid äh, ka tegelikult ellu viidaks. kui ma seal nüüd sõna-sõnalt loen artikkel äh, ra, raporti punkt kolmkümmend viis, tegemist on siin sellega, et vaja on intensiivistada püüdlusi selleks, et tagada soolist tasakaalu ja geograafilist tasakaalu, võttes asjakohaselt arvesse inimeste teeneid ja pädevusi. me teame, et äh, selle teema üle kahe tuhande kümnendal aastal juba toimus siin komisjonis ka intensiivne arutelu ning me võiksime kompromissmuutusettepanekutes äh, võtta seda rohkem arvesse ja sellega oleksid siis äh, rahul need inimesed, kes siin äh, reservatsioone on esitanud ning diagrammid ja analüüsid näitavad, äh, härra Pöttering siin küll muigab, et ei ole tõesti tasakaalu tagatud see on nüüd sisuline argument ja seda tuleks tõesti ka välja tuua. suur tänu, ma tahaksin anda sõna Patrick Childile, aga enne seda ütlen ma, et äh, Jacek, kui sind ei olnud aruteludel äh, kohal, siis see ei ole meie süü. meil oli eelmisel nädalal variraportööridega äh, kokkusaamist, aga võib-olla sind ei olnud kutsutud sinna, sest su vari iseenesest juba nii suur. sa ei ole selles küsimuses Rahvapartei variraportöör. jah, ma ei ole, aga ma tahtsin teada, millal see toimus, ütleb härra Sarjus Volski. härra Prokk vastab eh, neljapäeva hommikul kohtusid variraportöörid ja asevariraportöörid ja keegi muu. Patrick, palun. suur tänu, esimees, et meil on võimalus äh, kommenteerida seda suurepärast äh, raporti eelnõud, millega te tulete välja väga õigel ajahetkel, kus just parasjagu äh, kõrge esindaja planeerib ka omapoolse tööülevaate esitamist suvel juuli lõpus. ma tean, et tal on äh, plaanis äh, ka Euroopa Parlamendiga lähemalt äh, nendes dokumentides mainitud teemasid arutada. Teie raport puudutab mitmeid teemasid, mida me ka siseselt arutame näiteks äh, kriisihaldusüksused, kuidas tagada parem sidusus ja parem äh, strateegiline planeerimine. oluline küsimus on ka see, kuidas teha koostööd teiste institutsioonidega, eriti Euroopa Parlamendiga. arutame ka seda, kuidas äh, delegatsioonid saaksid toetada parlamenti äh, tema töödes, kui toimuvad missioonid välisriikides. ja kindlasti oleks meil võimalus siin veel suurem panus anda. tahaksin äh, kommenteerida neid äh, kontaktpunkte ka. arvestades äh, seda, et me tegutseme piiratud ressurssidega, ja arvestades äh, seda, et meie delegatsioonid peavad äh, toime tulema järjest suureneva poliitilise vastutusega, siis äh, teie poolt välja pakutud üldpoliitiline lähenemine on äh, meie arvates õige, nii et käsitletaks äh, näiteks äh, konkreetselt inimõiguste küsimusi, muid küsimusi, aga ei laskutaks näiteks tuumarelva leviku ähm, ja muudesse sellistesse teemadesse. ja nüüd geograafilisest tasakaalust. nagu teie komisjon teab, siis suurem osa eelarvest ja ka personalist äh, sai välisteenistus nõukogu sekretariaadilt ja komisjonilt ja ajaloolistel äh, põhjustel olid äh, uute liikmesriikide kolleegid kahjuks alaesindatud. me oleme saavutanud viimastel aastatel mõningaid edusamme, suurendades ametnike arvu uutest liikmesriikidest äh, kõigil välisteenistuste tasanditel. mainin kõige aktuaalsemaid arve. kui nüüd vaadata praegust personali töövõtmist, siis meil on kaheksateist protsenti AD tasemest äh, ja kuusteist protsenti ASD tasemest äh, täidetud uute liikmesriikide ametnikega ja kui vaadata äh, nüüd seda suhtes äh, uute liikmesriikide elanikkonna arvuga, siis on siiski siin defitsiit äh, ja me töötame selle nimel, et kõik liikmesriigid oleksid adekvaatselt esindatud ja loodetavasti kui me tuleme teie ette uute arvandmetega, siis äh, on äh, täheldatav ka edu. on mõned äh, liikmesriigid, mis on olnud Euroopa Liidus ka pikka aega ja mis on alaesindatud ja sama kehtib siis ka mõnede hiljuti liitunud riikide kohta. me pöörame sellele tähelepanu ja kõrge esindaja on ka mitmeid kordi öelnud, et äh, välisteenistus äh, soovib äh, võtta tööle kõige pädevamad ja kõige paremad töötajad ja viimastel aastatel on meie personali otsimismenetlused näidanud, et meil on võimalik sellest juhtpõhimõttest lähtuda, samas tagades geograafilist tasakaalu ja soopõhist tasakaalu, mis on ka kõrge esindaja jaoks väga oluline. niisiis, esimees, mul on suur heameel, et ma sain siin äh, öelda omalt poolt äh, kommentaare sel teemal, loodetavasti meie töö ja koostöö jätkub äh, samas vaimus ja ma tahaksin eriti äh, toonitada ka seda, et äh, teie poolt oli täiesti õige mainida poliitilisi saavutusi, mida kõrge esindaja on äh, viimasel ajal teinud. välisteenistus on noor organisatsioon, aga me jätkame edasiarenemist lähtuvalt Lissaboni lepingu sätetest Roberto ja mina vaatame veel, kuidas see geograafiline tasakaalustatus on, me vaatame, mis suunas see läheb, see ei ole probleemiks ainult mitte äh, uute liikmesriikide puhul, vaid Saksamaa, äh, kust mina pärit olen, on ka väga alaesindatud, ka see tuleks ära mainida. nii et ma peaksin äh, härra Sarjas Volskit täielikult toetama, aga ma arvan, et see ei ole otsustava tähtsusega, otsustava tähtsusega on äh, see, Jacek, et kus sa tahad äh, asju ma-, välja jätta, terve rida liikmesriike nõuavad, et ka äh, as-, delegatsioonide asejuhtide puhul oleks liikmesriikide puhul otsus, liikmesriikidel otsustusõigus, see tähendab, et kõik muutub valitsustevaheliseks ja meie peame sellele vastu astuma, üleminekufaas on läbi ja nüüd on võimalus, et äh, Euroopa Liidu äh, Äh, teised institutsioonid nagu parlament äh, võivad osaleda ametisse nimetamisel ja et võib kasutada näiteks äh, personali valiku äh, süsteemi, selle, millel võivad kõik osaleda, see on ju tavamenetlus personali leidmiseks. sa võib-olla ei ole näinud seost teise muudatusettepanekuga, et äh, üleminekufaasis oli vaja võtta üle olemasolev parlament, äh, personal. palun võta arvesse seda, sest äh, muidu tahad sa välja jätta poole sellest, mille me oleme saavutanud. ja ma arvan, et see oleks vale lähenemine. ükskõik, kas me kirjutame sinna representativity või midagi muud, ja sarnased küsimused äh, artiklis kuus äh, me võtsime sinna sisse ja me jätkame sellega tööd täpselt samamoodi, nagu me jätkame suulise tasakaalustatusega tööd. peame, ma enne juba rääkisin sellest. ma arvan, et me peaksime olema võimelised sellega hakkama saama. meil oli selles küsimuses äh, üksmeel kõigi variraportööride ja koordinaatorite vahel ka minu äh, fraktsiooni äh, esindajad olid nõus. nii et äh, selline on olukord, võib-olla me veidi saame muuta ja siis asjaga hakkama saada, aga selliste raportite puhul tuleb leppida sellega, et iga sõna ei saa kaitsta, vaid tuleb kaitsta mõtet, mitte iga sõna ja iga lauset. iga kolleeg peab äh, natuke millestki loobuma selleks, et me sidusa äh, raporti saaksime kokku koostada. ma tahaksin rääkida ka küsimustest, mil, millest rääkisid äh, Ühendkuningriigi kolleegid, liikmesriigid on suveräänsed, aga neil on lepinguline kohustus osaleda ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ja seda eh, lojaalselt edendada, see on lepingus kirjas, see on e-, esmane õigus ja niimoodi tuleb äh, sellesse ka suhtuda. ja keegi siis ütles, et see, see, et siin on mainitud äh, kliimamuutust, et see ei hästi, sobi hästi kokku, et äh, kõigil delegatsioonidel peab olema oskusteave, mis vastab äh, vastavate valdkondade vast-, vastavatele valdkondadele, nagu näiteks kliimamuutus ja nii edasi, aga tegemist ei ole tingimata äh, sellega, et peaks olema eraldi inimene selle iga te teema jaoks, et äh, siin võiks olla kompromiss ja kui te sellega nõus oleksite, siis siis kas, kas, kas homme tuleb selle kohta suuline küsimus? Roberta, palun. Really I have nothing particular jah, mul ei ole tegelikult äh, midagi erilist lisada. võime sõnastuse puhul äh, mõtiskleda veel edasi, kas, kas seda muuta või mitte representativity, representation, seda võib ju arutada, kuid äh, sisu on ikka see nimelt, et äh, et me räägime kõikidest vajalikest meetmetest selleks, et tegeleda, see on ju see sisu. nii et siis mina leian, et äh, sõnastus on siin mm, sobilik, ma ei tea, kas me vaatame, kas me saame seda veel kuidagi parandada ning teiste punktide puhul ei ole mul midagi enam lisada sellele, mis ma enne ütlesin. kas, kas sa lõpetasid, Roberto, küsib härra esimees. kaksteist uut äh, liikmesriiki, neil on siis, äh, nemad moodustavad üheksateist äh, protsenti liikmesriikide rahvastikust kas see üheksa koma kaheksa protsenti sobib siis? seitseteist protsenti esindatusest, see peaks olema kakskümmend kuus protsenti hoopis. kaksteist riiki ma ei tea nüüd, mis mismoodi see arvutus siis lõppude lõpuks siis tehti, see Kinnoki ähm, meetodiga, seda tegid sotsialistid. kuid sellele vaatamata me läheme sellega edasi äh, ning äh, me üritame tagada siis seda, et selle raportiga edasi mindaks, tegelikult asi ei ole ju meie arvamuses, vaid sõnastuses. ma tänan teid kõiki, me võtame seda arutelu arvesse ning loodame, et me saame laialdase toetuse homme, sest meil on seda vaja selleks, et mõju avaldada edasisele tööle. tänan teid!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 siis pettuste vastast võitlust. aitäh, uh, uh, mina tegelikult asendan oma kolleegi uh, Renate Weberit, kes on arvamuse autor, kuid Paraguay valimis äh, vaatlus kestab praegu, ta ei ole Euroopasse tagasi jõudnud ning seega ta palus, et ma esindaksin teda ning tutvustaksin seda arvamust ning ma olin tema ettepanekuga nõus. nii et äh, lubage mul nüüd siis öelda tema nimel järgnevat tema toob siin välja seda, millised suured edusammud on tehtud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal selles osas, mis puudutab Euroopa, Euroopa Liidu äh, vahendite äh, tagasisaamist, äh, nagu näiteks liitumiseelse abi instrumendi ja need, need fondid, mis sellega kaasa käivad ning kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on ka komisjon võtnud vastu väga palju häid meetmeid, näiteks tegevuskava selleks, et võidelda sigaretide ja alkoholide salakaubandusega nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Liidu idu, idapiiridel ning on võetud vastu mitmed meetmed äh, pettuse äh, vastaseks võitluseks kahepoolsete kokkulepete puhul ja mitmepoolsete kokkulepete puhul. Euroopa Liit tervitab seda, et Olav äh, on, tahab siis rahvusvahelistes organisatsioonidega koostöös ning äh, kolmandate riikidega äh, ko-, koostöös rõhutada seda, et äh, pettusega võitlemise puhul on oluline võtta vastu, võtta arvesse Euroopa Liidu ähm, poliitikaid ning ähm, fondide kasutamine peab olema tõhus, tuleb äh, arvesse võtta Euroopa Kontrollikoja iga-aastast aruannet, parandada, võtta arvesse siis äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve aruannet, siin on ka mitmeid muid soovitusi ning äh, raportöör teeb ettepaneku pettusevastase võitluse meetmed panna eh, kõikidesse kahepoolsetesse kokkulepetesse kolmandate riikidega ning Kontrollikoda peab eh, kõike kontrollima eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu välispoliitikat, välistegevust, eh, seda kõike peab tegema tagamaks tõhusat ning kohast ressursside kasutust raportöör on tulnud välja kolme muudatusettepanekuga, keskendudes sellega, et on vaja tõhustada õiguskaitseasutuste tööd nii liikmesriikides kui ka naaberriikides, selleks et Euroopa Liidu finantshuvid oleks paremini kaitstud kolleegid äh, tulid ka välja mitme muudatusettepanekuga ning see annab arvamusele lisandväärtust, nagu näiteks see muudatusettepanek, kus räägitakse pettuse piiriülesele loomusele ning pettusevastaste meetmete kasut-, äh, arvesse võtmaks ka mitmeaastases finantsraamistikus. ning äh, selleks, et ka avastada rohkem tollipettusi kolleeg Weber on märkinud siin, et äh, mitmed kolleegid on tulnud välja muudatusettepanekutega, mis puudutavad muudatust. Mikael Kaaler. see on muudatusettepanek number üks ning äh, mina äh, teen ettepaneku, et meil oleks siin osade kaupa hääletus raportöör leiab, et galerii äh, ettepaneku teine pool rõhutab liialt äh, Makedooniat ja Horvaatiat ning tema sooviks oleks, et meil oleks osade kaupa hääletus ka äh, üheksanda muudatusettepaneku osas, millega on välja tulnud proua Monika Plassikova-Benova tema ettepanekuks, raportööri ettepanekuks on hääletada selle muudatusettepaneku vastu, sellepärast et ehkki need äh, tervisega seotud riskid on olulised, see, siis ei ole see siiski selle arvamuse põhipunktiks või see ei ole oluliseks osaks, nii et ähm, raportööri ettepanek on selle vastu hääletada. nii et see on siis kõik. Äh, proua Veber on üritanud muudatusettepanekuid äh, arvesse võtta ning äh, ootab huviga teie arutelu. suur tänu, esimees. ma võtan sõna härra Michal Kaaleri nimel, kes on Rahvapartei variraportöör sel teemal. mõned äh, märkused. ta ei saa siin olla, sellepärast et ta on ka parasjagu välismissioonil. kõigepealt suur tänu äh, arvamuse koostajale Renate Weberile hea töö eest. tema arvamus katab äh, mitmeid äh, häid aspekte, mis äh, kajastavad kogu Ahveti arvamust. on mitmed muudatusettepanekud, mis lihtsalt täiendavad Euroopa välistegevuse finantsaspekte. ma kuulsin, et raportöör juba reageeris äh, muudatusettepanekule üks punkt üks, et seal tuleb ähm, osade kaupa hääletus. aga mis puudutab nüüd äh, muudatusettepanekut kaks, lõike kaks kohta, siis äh, kontrollikoda on leidnud, et komisjoni kontrollimehhanismid ei ole piisavad ja seetõttu me peaksime kutsuma üles Euroopa Komisjoni viima sisse parendusi mis äh, võtaksid äh, üle Kontrollikoja ja meie soovitused. muudatusettepanek äh, kolm, mis puudutab nüüd järgmist finantsperspektiivi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis seda silmas pidades tuleb kiita seni tehtud parendusi ja samas võidelda tõhusamalt Euroopa Liidu eelarve ärakasutamisele kuritegelikul moel. edasi, mis puudutab äh, mitmepoolsete või kahepoolsete lepingute sõlmimist kolmandate riikidega, siis standardklausel pettusevastase võitluse teemal tuleks välja arendada, lepingutesse sisse viia. edasi lõige kuus on täheldatud äh, vigu hangete menetluses ja need tuleks korrigeerida võimalikult äh, kiiresti. väga oluline on äh, see, et äh, algusest peale juba oleksid kõikidel organisatsioonidel, institutsioonidel, antud juhul välisteenistusel head praktikad paika pandud. proua Kumes, palun asendan siin äh, kolleeg äh, Pino Arlakit, äh, kes palus mul tema nimel sõna võtta. ka kolleeg Arlaki soovib tänada raportööri tehtud töö eest ja on esitanud muudatusettepanekud, mis natukene parandavad teksti mõnedes aspektides eriti oluline on härra Arlaki arvates tolli pettuste vastane võitlus, sellepärast et äh, tegemist on äh, piiriülese probleemiga ja meil on vaja siinkohal head äh, koostööd partnerriikidega. härra Arlaki tervitab ka Olafi reformimist, nii et ta oleks tugevamalt võimeline võitlema pettuste vastu. ja mis puudutab tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta määruse ülevaatamist, siis äh, seda tuleb teha kiiresti ja tõhusalt, äh, nii et äh, Olafil oleks võimalik teha tööd efektiivselt. tänan. raportöör. Well, well, uh, I... proua Neits-Jõtenbrock juhtisin juba tähelepanu meile olulistele muudatusettepanekutele ja mainisin, millised me võtame üle ja mis meie arvates eriti abiks ei ole. näiteks muudatusettepanek number kaks ei leia meie toetust ja muudatusettepaneku üks osas me palume osade kaupa hääletust, äh, eraldi hääletust sest et äh, me ei toeta seda lisandust, mida härra Kaaler soovib siin äh, sisse viia. kui ma õigesti aru saan selgitusest, siis me toetame enamikke teistest muudatusettepanekutest. suur tänu ma tahaksin äh, siinkohal omalt poolt ka märkuse teha. kahekümne seitsmendal mail tuleb siia välisminister Košara. ja siis samuti tuleb siia ÜRO Parlamentaarse Assamblee esindaja. Nad saavad tulla ainult sel päeval aga meil äh, ahveti koosolekut äh, antud kuupäeval ette ei ole nähtud, kas me peaksime korraldama ahveti koosoleku, et nendega kokku saada? kas keegi on vastu sellele ettepanekule? ei, äh, keegi ei ole vastu, aga peaksime küsima ka koordinaatoritelt, mida ma ka plaanin teha. teiseks ma arvan, et te olete nõus minuga selles osas, et me saadame teile ülevaate väliskomi delegatsiooni visiidist Brasiiliasse kirjalikult või te soovite arutelu sel teemal? härra Millermann, teile peaks see sobima, sellepärast et te olite ju ise ka kohal. kirjalikult sobib hästi, ütleb äh, proua Neitsu-Ütenbrock. jah siiski üks äh, märkus. me peaksime rohkem keskenduma Lõuna-Ameerikale, ka Brasiiliale ja mitte sellepärast, et Brasiilia on üks osa BRICS-i riikidest. tegemist on strateegiliselt majanduslikult äh, olulise riigiga. ma usun, et ka härra Milan Mon, kes oli kohal, nõustub minuga meil äh, valitseb äh, suhetes Brasiiliaga suur vastastikune huvi, on aga ka vastastikust äh, vääritimõistmist ja meil peaks kindlasti olema brasiillastega püsivam arvamuste vahetus, meil peaks olema Brasiilia parlamendi mõlema kojaga suhtlemiseks vastav delegatsioon niisiis, härra Tänak, palun. jah, ma olen teiega täiesti nõus, me peaksime rohkemat äh, tegema Ladina-Ameerikas, kuid äh, kurb on see, et äh, Brasiilia on supervõim selles piirkonnas ning ähm, sellel kõigil ei ole mitte midagi tegemist ähm, parlamendiliikmetega ma ei ole kunagi kohtunud ühegi äh, parlamendi esindajaga, äh, ühegi äh, siis Brasiilia poliitikuga sellel, kui ma olen siin töötanud neljateistkümne aasta jooksul. see on kõik väga kurb, ma olen selles riigis käinud ja ma räägin seda keelt vabalt. kindlasti on asi selles, ütleb proua Gomes, et nemad ei tea, et härra Tänak nii vabalt räägib seda keelt. kindlasti eelistavad nad neid kolleege komisjonis, kes kes on töötaja näiteks Mercosuris, kuid äh, meil on vaja poliitilist konsultatsiooni, ma olen sellega täiesti nõus, neile selle jaoks on suur vajadus sellise konsultatsiooni jaoks, sellepärast et on ka väga palju vääritimõistmist ning nendega koos tööd tehes ning nendega koos rääkides on meil võimalik nende vääritimõistmiste vastu võidelda ning jõuda ühise lähenemiseni. ning äh, brasiillaste poole pealt oli väga ilmekas see, et kui palju neid kohal oli kõik äh, välja äh, minu arvates on sellised konsultatsioonid väga olulised ning kõik see toimus väga sujuvalt, äh, ma pean ütlema. ning see oli väga oluline ja huvitav kohtumine ning kindlasti me ehitame üles ka sellise koostöövormi, mis sobib ka härra Tännokile aitäh, esimees, ma olen teie hinnanguga nõus, et Ladina-Ameerika on väga oluline piirkond, kuid mina tahaksin rõhutada ühte aspekti mul on üks kompromissettepanek ning see on selline, et niipea kui me näeme seda kirjalikku raportit, siis me organiseerime arutelu selle raporti üle, sest see annaks meile ka võimaluse äh, oma kolleege juba enn-, eelnevalt äh, informeerida ning siis pärast sellist informeerimist äh, me saame ka arutelu äh, organiseerida. Ladina-Ameerika ja Brasiilia on äärmiselt olulised piirkonnad, võttes arvesse Uruguay ja Venezuela hili-, hili- äh,, hiljutisi arenguid ning seega on arutelu äärmiselt oluline. aitäh, härra esimees, mina olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite Äh, see reis oli äärmiselt äh, huvitav, esimene kord siis nüüd juhtus see, kui parlamendi äh, ahvetikomisjon seal käis ning ma olen täiesti nõus sellega, et et äh, väga palju on vääritimõistmisi, me peame need selgitama ära ning ähm, dialoog ei ole veel alguse saanud, kuid see meie ähm, visiit andis võimaluse edasi sellist äh, dialoogi äh, üles ehitada. me oleme nüüd palju teadlikumad sellest, et dialoog on vajalik, seega oli kogu see kohtumine äärmiselt oluline. brasiillased eelistavad sellist lõuna-lõuna äh, tasandil äh, äh, dialoogi ning kuid ka põhjus tuleb globaalsete probleemidega tegeleda. aitäh selle, nende märkuste eest ma pean ütlema, et esimene kokkulepe oli president Lula ja minu vahel Brasiilia ja Sa-, et Brasiilia ja Saksamaa on maailmameistrivõistluste finaalis aga teiseks ma arvan, et mm, Brasiilia ei taha piirduda ainult BRICS-iga ja neid häirib äh, USA osalemine ja nüüd sellepärast nad vaatavad praegu rohkem Euroopa poole ja ja nüüd äh, soovivad nad tulla, äh, võtta juhtohjad Mercosuri ja USA ja Euroopa Liidu suhetes, nii et võib-olla Paraguay ja Venezuela suhetes peavad nad ka juhtrolli võtma, aga igal juhul peavad nad võtma juhtrolli ja sellepärast on äh, tegemist uue huvide olukorraga ja me peaksime võtma seda arvesse. ja sellepärast, Charles, ma arvan, et nad on nüüd rohkem sellest huvitatud kui minevikus. aitäh, kohtume homme ja vaata, ja siis tegeleme uuesti kompromissidega. Ich habe das alles durcheinander hier.